suur tänu, Janis. ja suur tänu äh, selle eest, äh, et annate mulle võimaluse pöörduda teie poole ja jagada teiega infot äh, ja võib-olla ka arvamusi selle protsessi kohta, mis meid ees ootab Äh, siin on üks äh, number äh, ekraanil viiskümmend kaheksa, see ei ole minule antud kõneaja näide, vaid pigem viiekümne kaheksa päeva pärast tulevad siis valimised nagu te teate, need valimised ei hakka pihta sugugi mitte kahekümne viiendal mail, vaid äh, kahekümne teisel mail, kui esimestena äh, valitakse Hollandil, Hollandis ja Ühendkuningriigis, äh, enamus riikides küll kahekümne viiendal, aga kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal ka mõnes riigis, Itaalia on see, kes kahekümne viiendal kell kümme õhtul viimasena siis valimiskontorid kinni paneb see on suur ettevõtmine, Euroopa Liidus on viissada seitsekümmend miljonit kodanikku, nelisada miljonit inimest äh, äh, võivad minna valima, ehk äh, teisisõnu, tegemist on ilmselt maailmas suuruselt teise demokraatliku ettevõtmisega, ainult Indias on valimised veel rahvarohkemad see on ka võimalus meie jaoks lisaks sellele, et see on teatav äh, väljakutse, nimelt äh, väga palju on uusi valijaid, kes esmakordselt saavad valida, nimelt nelikümmend miljonit uut valijat. nii et äh, täna siis viiskümmend kaheksa päeva valimisteni, homme viiskümmend seitse. nagu proua Laus juba ütles, on seekord valimised teistsugused ja just nimelt ähm, sellepärast, et äh, on mitmeid põhjuseid, miks need on eri, teistsugused kui varasemad, on äh, tulemas suur poliitiline muutus kogu selle asja juures. arvestades parlamendi pädevusi, mis on muutunud seekord valib parlament ametisse ka komisjoni presidendi, arvesse tuleb võtta ka kriisi järelmõjusid ja seda, kuidas inimesed ähm, suhtuvad äh, nüüd Euroopa Liitu pärast viit aastat väga tõsist kriisi paljudes liikmesriikides. mõjutab äh, muidugi neid valimisi ka see töö, mida parlament on ära teinud viimase mandaadi ajal, mida nad on kasutanud millist, äh, tähendab, kuidas nad on kasutanud lisapädevusi, mida on andnud neile Lissaboni leping ja olukord on tõesti hoopis teistsugune, kui ta oli kahe tuhande üheksandal aastal. kõigepealt esimest korda tegemist ei ole valimistega Euroopa Parlamenti, vaid need on Euroopa valimised, mis ma siin silmas pean? mina pean silmas seda, et meie rahvas oleme harjunud äh, sellega, et kui me läheme valima või osaleme valimistel, valime kas parlamenti, äh, loomulikult me otsustame seda, kes saavad parlamendi liikmeteks aga me tahame tegelikult ju otsustada sellega kes on valitsuses kes saab tegeliku võimu või kes võimult äh, maha valitakse äh, ja see loomulikult sõltub riigist aga üldiselt ei ole see meil võimalik äh, valida otse peaministrit me ei saa valida otse jaoskondades valitsuse liikmete osas me valime parlamentaarse enamuse ja sellest sõltub, kes on valitsuse juht ehk Euroopa kontekstis siis Euroopa Komisjoni juht on üks või teine. ja see on esimest korda laiendanud nende valimiste ulatust, seega tegemist ei ole ainult Euroopa Parlamendi valimistega seekord, vaid tegemist on tõeliste Euroopa valimistega. ja ilmselt esimest korda on ka nii, et äh, valitakse nii-öelda normaalset parlamenti, tavalist parlamenti. me võiksime siin äh, päevi äh, heietada selle üle, millised on erinevused äh, siseriiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, aga sedasama võiks äh, samasuguseid arutelusid võiks maha pidada ka erinevate liikmesriikide parlamentide vahel, ega siis Prantsusmaa Rahvusassamblee ja Bundestag ähm, Saksamaal ei ole üks ja, ja seesama, selle üle võib ka pikalt-laialt arutada erinevusi on, aga mõlemad on parlamendid, jah, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on erinevusi, aga põhimõtteliselt on tegemist sama asjaga, Euroopa Parlament on parlament, parlament, mis võtab vastu eelarve, võtab vastu Euroopa seaduseid, see on parlament, mis otsustab äh, valitsuse üle ja kontrollib seda valitsust äh, viie aasta jooksul, mil kestab nende mandaat, nii et tegemist on tavalise parlamendiga ja tänu Lissaboni lepingule ei räägi me enam mingisugusest kummalisest Euroopa Parlamendist, vaid tavalisest parlamendist, see on see sõnum, mille me välja saadame, see on asi, millest rahvas kohe aru saab ja veel üks äh, poliitiline element, äh, mis on nüüd teistmoodi võrreldes äh, kahe tuhande üheksanda aastaga, on see, et kuivõrd me valime ametisse parlamendi, mis äh, siis omakorda valib komisjoni presidendi, siis on loomulikult selle parlamendi legitiimsus äh, suurem. praegugi on parlament loomulikult legitiimne, kuid see legi-, see legitiimsus kasvab ähm, selle uue valikuga, valimisega äh, ja see on otseselt siis seotud sellega, et parlamendil rohkem hääleõigust, hääleõigust on. proua Laus rääkis Äh, komisjoni presidendi kandidaatidest kõik ilmselt teavad juba kes need on aga lihtsalt lühidalt tutvustan veel ja kronoloogiliselt niimoodi et äh, alustades sellest kes valiti kõigepealt äh, ametisse või kandidaadi ametisse üllataval kombel oli esimene avalik kandidaat härra härra Alexis Tsipras kes on üks Kreeka juhtpoliitikuid ja härra Tsipras oli siis nõus Euroopa vasakpoolsete liikumiste etteotsa asuma. siis härra Guy Verhofstadt, kes äh, võitis äh, kandidaadikoha liberaalide perekonnas pärast äh, üsna tõsiseid äh, sisekemplusi, võitis siis härra Olli Rehni üle, roheliste poolt äh, härra Bove ja proua Ska Keller, äh, Jose Bove on prantslane ja Ska Keller on üks noorimaid, nooremaid ähm, parlamendiliikmeid, ta on pärit Saksamaalt, rohelistel on nimelt selline komme, et nad valivad kaks inimest kandidaadiks, mehe ja naise, üks peab olema naine neil on alati kaks kandidaati ja vähemalt üks peab olema naine. loomulikult, kui mingil hetkel nendel peaks tekkima enamus parlamendis äh, äh, valida komisjoni president, siis nad peavad ilmselt ühe ja teise vahel valima, kahte ei saa panna komisjoni presidendi ametikohale. nüüd sotsialistid pakkusid välja Martin Schulzi, kes on praegune Euroopa Parlamendi president ja viimane, kes siis äh, valiti äh, oma erakonna kongressil kandidaadiks on härra Jean-Claude Juncker, endine Luksemburi peaminister, endine euroala esimees, kes oli siis äh, nõus äh, võtma ka kandidaadi rolli endale ja äh, oli siis nõus sellega, et ta nimetati konservatiivide poolt kandidaadiks. see kõik muudab oluliselt selle kampaania paradigmasid. esimest korda näeme me kahetasandilist arutelu nende valimiste käigus siseriiklik arutelu ja euroopa ülene arutelu sisuliselt on tegemist ilmselt väga sarnaste aruteludega või paralleelselt jooksvate aruteludega väga raske on äh, rääkida äh, kodanike igapäevaelust ilma euroopast rääkimata kui te küsite tänaval inimese käest mille üle nad muret tunnevad siis nad vastavad majanduse pärast see tähendab tegelikult euroopat nad ütlevad et nad tunnevad muret äh, valuuta pärast, no see tähendab seda, et nad on ka mures Euroopa poliitika üle. kui nad räägivad rändest, sisserändest, siis sellest ei saa rääkida ainult siseriiklikul tasandil. kodanik vastaks ilmselt ka heaolu kohta midagi, ütleks, et ta mures sotsiaalpoliitika pärast või transpordi pärast või teaduspoliitikate pärast. või et äh, nad tahaksid, et rohkem raha suunataks noorsootööpuuduse vastu võitlemisele ja nii edasi, kõik nendest teemadest on viimaste aastate jooksul kujunenud Euroopa-ülesed teemad ja need on seotud siseriiklike aruteludega, neid kahte ei saa tegelikult omavahel sisuliselt eraldada. aga Äh, loomulikult on äh, arutelud äh, kahesed sellepärast et meil on kõigepealt siseriiklikud kandidaadid parlamendi liikmeteks ja siis komisjoni presidendi kandidaadid poliitilised erakonnad on nüüd leppinud kokku milleski üsna huvitavas mis ei ole huvitav mitte ainult sümboolselt vaid ka kommunikatsioonistrateegia poolest nimelt nad on otsustanud et nad lähevad debattidele omavahel nimelt siis need esinumbrid on valmis debatiks, see on esimest korda, kus äh, televisioonis on võimalik jälgida kandidaatide vahelisi arutelusid, neid on üsna mitu. mõnikord on debatis äh, kaks kandidaati, teinekord kolm, neli, aga vähemalt üks debatt äh, tuleb viie esikandidaadi vahel, eh, see kantakse läbi EBU eh, e ehk <laughs> sellesama instantsi poolt, kes kannab üle Eurovisiooni. seekord ei ole tegemist siis laulukonkurssi, vaid eh, poliitilise debatiga. Nemad korraldavad selle arutelu, mitte parlament, aga loomulikult parlament tehniliselt aitab neid me teame, et see arutelu leiab aset viieteistkümnendal mail umbes kakskümmend nelikümmend viis või kakskümmend üks null null vastavalt eetriaegadele. EBU äh, ütles, et äh, üle kahekümne äh, siseriikliku kanali otsustanud selle debati eetrisse lasta mõnikord otseülekandena, teinekord salvestusena. mõnedes liikmesriikides on valitud debati kõige olulisemate osade Ähm, ülekandmine aga minu seisukoht on, et see debatt kujuneb selle aastase kampaania puhul üheks tipphetkeks kindlasti, aga lisaks sellele on loomulikult äh, äh, siseriiklikud debati, debatid äh, näiteks äh, Saksamaal või Prantsusmaal, äh, mõnikord ainult härra Junckeri ja härra Schulzi vahelised arutelud, teinekord on nendega kaasas ka härra Verhofstadt ja nii edasi nii et neid debatte on palju ja see peaks kõik aitama kaasa sellele, et kodanikud tõesti mõistaksid, et seekord on asjad teisiti, sest need on nii-öelda kahe, kaks paralleelselt käivat kampaaniat ja loomulikult kõrghetk on siis äh, valimiste õhtu äh, sellealased sündmused toimuvad parlamendis parlament on ainus instants äh, kellel on vahendid ja võimalused pärast viimaste valimisjaoskondade sulgemist Itaalias äh, öelda, millised on olnud Euroopa tasandil tulemused. liikmesriikides kajastatakse seda, et kes on valitud sealt äh, riigist ja kes on saanud ähm, liik-, äh, liikmeks ja nii edasi, aga Euroopa tasandilt siis Euroopa-ülese pildi anname meie et millised, milliseks kujuneb Euroopa Parlamendis äh, koosseis, äh, mitu kohta, äh, millisel erakonnal ja nii edasi. see on parlamendi vastutusala ja, ja see annab meile suurepärase meediavõimaluse. me avame meediale oma ruumid, me muudame parlamendi selleks õhtuks suureks meediakeskuseks, palju tele äh, stuudioid äh, või stuudioid raadiojaamadele ja nii edasi. kahe tuhande üheksandal aastal oli parlamendis valimise õhtul umbes kuussada ajakirjanikku. seekord äh, on neid, ma arvan, vabalt tuhat ajakirjanikku ja ne, nende seas ei ole mitte ainult Euroopa ajakirjanikud. nii et nagu ma ütlesin, parlamendi ülesanne on siis need Euroopa-ülesed tulemused välja öelda ja aidata mm, ka ajakirjanikke nende tulemuste analüüsimisel. me muidugi ei taha sinna panna mingit oma märki nendele peale, vaid selgitada selle analüüsi läbi, mis toimub teistes riikides. näiteks te olete Hollandi ajakirjanik, olete siin majas ja teieni jõuavad äh, näiteks Slovakkiast valimistulemused ja te ei tea täpselt, mis erakonnad seal on ja mida see kõik tähendab, siis ähm, Slovakki pressi äh, esindaja on siin kohal, ähm, pressiametnik on kohal ja selgitab siis täpselt teile, kui seda on vaja. et mida see kõik tähendab. lisaks sellele loomulikult me tahame omavahel kokku viia kandidaadid ja ajakirjanikud üks meie eesmärkideks valimisõhtu ürituste puhul on kohtuda, kutsuda kokku äh, kõik komisjoni presidendikandidaadid siia Brüsselisse, et nad oleksid valmis äh, osalema pressikonverentsides, äh, pressibriifingutel ja et nad saaksid anda intervjuusid, kui meedia seda soovib. aga me oleme valmis seda tegema ka elektrooniliste vahendite üle, kui mõni kandidaat peaks juhtumisi olema oma liikmesriigis sellel õhtul hoopis. nii nagu proua Laus ütles ja ilmselt on nüüdseks ka see kõigile selge, et esimest korda kahekümne viies mai ei ole sugugi protsessi äh, lõpp, äh, see asi jätkub pärast kahekümne viiendat maid. kõigepealt tuleb, äh, valitakse uus parlament, kutsutakse uus parlament kokku, asutatakse uus parlament, esimesel juuli nädalal toimub esimene täiskogu, see on esimest korda, kui siis tuleb kokku see uus äh, parlament, eesmärgiks on valida institutsioonile president ja asepresidendid, eesmärgiks äh, on rääkida ka Kreeka eesistujaga äh, viimase poole aasta jooksul nende eesistumise ajal toimunust ja võtab siis teatepulga üle Portugal järgmiseks pooleks aastaks. ja loomulikult äh, siis, kui parlament äh, on äh, kokku kutsutud ja, ja nad on töövalmis, siis valitakse komisjoni president. praegu on see ette nähtud juuli kolmandal nädalal juulis toimub seekord äh, nimelt kaks täiskogu istungit strasbourgis esimene juuli nädal äh, on siis parlamendi asutav istung ja teine äh, täiskogu on juuli kolmandal nädalal kus siis valitakse ametisse parlamendi president kui kõik läheb komisjoni president kui kõik tõesti läheb nii nagu ette on nähtud. ja kalender peaks ka jõudma teieni, kus on kõik need kuupäevad paigal, paigas. mis nüüd äh, juunis saab? no juunis on nii, et äh, parlament jälgib seda, kuidas poliitilised fraktsioonid ennast asutavad. mõned äh, fraktsioonid, kes on praegu parlamendis, jätkavad ilmselt ka pärast valimisi, mõned fraktsioonid, kes praegu on parlamendis, võib-olla kaovad sest et nendel ei ole võimalus panna kokku äh, fraktsiooni, kuivõrd fraktsiooni peab kuuluma vähemalt kakskümmend viis liiget ja nad peavad tulema seitsmest erinevast liikmesriigist, võib-olla mõne fraktsiooni puhul see pärast valimisi enam ei ole võimalik. ja võimalik on siis muidugi see, et vastavalt tulemustele luuakse ka uusi fraktsioone paralleelselt on selge, käivad arutelud Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. kuidas see välja näeb, see on üsna lihtne ega see ei ole eriti erinev sellest, mis toimub liikmesriigis. kahekümne seitsmendal mail on, toimub kaks kohtumist, kahekümne seitsmendal mail tulevad kokku esimest korda kaks päeva pärast valimisi fraktsioonide esimehed. tegemist on esimese ümarlauaga nii-öelda sellest, et anda hinnang olukorrale pärast valimisi ja, ja kahekümne seitsmendal mail, sellel samal päeval tuleb mitteametlikule kohtumisele, see võib olla ka lihtsalt õhtusöök, kokku ka Euroopa Nõukogu ja siis on eesmärgiks anda härra Van Rompuyle, kes on ähm, ülemkogu eesistuja, mandaat tulla läbirääkimisi pidada, pidama Euroopa Parlamendiga, et kus leida enamus ja kus enamus ei ole võimalik ja milline enamus on võimalik äh, uue komisjoni presidendi ametisse valimisel ja need arutelud peaks siis vähemalt kahekümne seitsmendaks juuniks ühele poole saama, sest kahekümne seitsmendal juunil tuleb kokku ametlikuks istungiks Euroopa Nõukogu. ja mõte on siis see, et äh, nõukogu esitab omapoolse ettepaneku ja nii on ka aluslepingus kirjas, nemad teevad oma ettepaneku selle kohta, kes peaks olema komisjoni president meie äh, parlamendina siis teame juba seda, kes see kandidaat nende meelest peaks olema enne seda, kui parlament on asutatud juuli esimesel nädalal. nüüd, kui parlament on äh, töös ja kui me teame, kes see kandidaat, kandidaat on, siis me loomulikult äh, äh peame andma võimaluse kandidaadile äh, tulla ja tutvustada ennast fraktsioonidele rääkida mitte ainult iseendast, vaid äh, oma prioriteetide, prioriteetidest, strateegiast, töökavast, sellepärast et äh, kandidaadil ei ole vaja enamust mitte ainult valimis, valimise päeval, vaid äh, tal peab olema see enamus, parlamendi enamus taga terve mandaadi ajal. kui nüüd siis president juulis ametisse valitakse, komisjoni president, siis see tähendab seda, et augustis peab president kokku panema komisjoni peab saama liikmesriikidelt äh, kandidaadid, jagama ära portfellid. ja äh, see aitab tal siis väga hästi välja valida volinikud, kui see nimekiri on koos, siis need inimesed peavad tulema parlamenti, kus viiakse läbi kuulamised äh, vastava portfelli juurde äh, Eh, käivas komisjonis, kui te näiteks olete tervishoiuvoliniku kandidaadiks nimetatud, siis te peate kuulamisel olema kolm-neli tundi tervis, rahvatervise komisjonis parlamendis, see on eh, kolm-neli tundi, kus küsitakse igasuguseid küsimusi teie strateegiate, eesmärkide ja nii edasi kohta Te peate olema valmis enamustele küsimustele vastama isegi siis, kui teid nimetati kandidaadiks tervishoiu küsimustes, ma ei tea, kaks nädalat enne seda. Äh, tervis, Rahvatervise Komisjoni äh, kolleegid muidugi on aastaid istunud selles komisjonis, on eksperdid, aga teie peate siis kahe nädala jooksul suutma ennast ähm, ka eksperdiks koolitada, sest et kui te küsimustele parlamendile sobivalt äh, ei vasta, siis teid ametisse ei valita Äh, parlamendi poolt ähm, ja komisjoni president peab äh, ütlema liikmesriigile, et teie kandidaat ei olnud piisavalt hea ja te peate uue kandidaadi saatma. kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande neljandal aastal meil selliseid juhtumeid oli, nii et see võib olla nii ka seekord. kui need kuulamised kõik on ära peetud ja antakse roheline tuli komisjonile, siis hääletab äh, parlament veel teist korda ja lepib kokku volinike kolleegiumis ja siis järgneb äh, tseremoonia parlamendist väljaspool kusagil äh, äh, millega siis pidulikult ametisse nimetatakse uus komisjon natukene sellises ameerikalikus stiilis võib-olla vähemate emotsioonidega aga selline rahva jaoks tehtud üritus uue komisjoni ametisse nimetamisel nüüd veel lühidalt. meie vastutame siseriiklike valimistulemuste analüüsi eest, üritame seda teha kiiresti. parlamendil on meeskond, kes väga täpselt äh, jälgib äh, arvamusküsitlusi liikmesriikides praegu kogu aeg, et teha prognoose selle kohta, mis valimiste õhtul juhtuma hakkab aga loomulikult äh, lõppkokkuvõttes otsustab ikkagi kodanik. aga me tahaksime iga päev äh, teatud prognoose saada selle kohta, et millised tulemused on tõenäolised, kui valimised toimuksid täna ja äh, siis see äh, graafik siin äh, see on äh, arvamusküsitluste tulemused kolmeteistkümnendast märtsist selle me paneme üles ka oma veebileheküljele, see, see konkreetne vist ongi juba valimiste veebilehel üleval ja seda me siis äh, äh, vaatame iga nädal üle ja kaasajastamine. selline näeks parlament välja, kui valimised toimuksid täna. see, meie veebileheküljel on kõik detailid ka olemas ja, ja olemas ka varasemad prognoosid päris huvitav vaadata, et mis äh, aja jooksul siis äh, toimub äh, valijate arvamuses. ja see näitab siin seda, et uus parlament saab olema hoopis teist nägu kui praegune parlament ähm, erinevus seisneb selles, et jah, küll su-, kaks suuremat fraktsiooni jäävad suurimateks fraktsioonideks, kuid nende vaheline erinevus on väga, väga, väga väike. praegu on nende vahel rebimine nii tihe, et me ei oskagi öelda, kumma, mis on tulemuseks. mõnel nädalal on selline tunne, et sotsialistid on küsitlustes eespool ja teisel nädalal on see vastupidi, Rahvapartei ja nii edasi. väga raske ette ennustada, olukord siin on sellel nädalal selline, aga ma ei või kinnitada, et paari päeva pärast on, oleks asi hoopis teistsugune see on ilmselt meie kampaania üks huvitavamatest elementidest, te ei tea, kes võidab, te ei tea, eh, kes saab enamuse ja te ei tea, kes saab ehm, Euroopa Komisjoni presidendiks. see sõltub sellest, kes selle rebimise Rahvapartei ja sotsialistide vahel võidab ja kui te võrdlete seda prognoosi praeguse olukorraga, siis te näete, et liberaalide eh, fraktsioon äh, kahaneb, äh, Euroopa konservatiivid ja reformistid, need on niinimetatud mõõdukad äh, euroskeptikud, äh, Briti toorid, nende liikmelisus ka väheneb, rohelised samuti kaotavad kohti veidi. GUE fraktsioon ehk siis Euroopa vasakpoolsete fraktsioon kes on veel vasakpoolsema, kes on siis eh, sotsiaaldemokraatidest vasakul pool, eh, saavad kohti juurde, praeguse prognoosi kohaselt eh, jõuavad kuue koma kaheksa protsendi peale, praegu on nad nelja protsendi peal, aga see on üsna huvitav tõus, üsna tihti vaadatakse rohkem seda, mis toimub meie täiskogu saalis paremal pool, aga huvitavam on võib-olla isegi see, mis juhtub vasakul Äh, sotsialistid saavad kohta juurde, Rahvapartei kaotab kohti ja sellepärast nad äh, ongi siin enam-vähem ühesuurused fraktsioonid. ja siis on loomulikult kaks sektorit veel, mis on need niinimetatud rasked äh, sektorid, mitteühinenud saadikud ja siis ülejäänud. mitteühinenud saadikud, need on erakonnad, kes on esindatud Euroopa Parlamendis, kuid kelle liikmed ei kuulu ühtegi fraktsiooni. Nad on mitteühinenud fraktsioonidega. Äh, no näiteks Front National äh, Prantsusmaal, nendel on äh, kolm liiget siin parlamendis, aga nad ei ole ühegi fraktsiooni liige, liikmed. prognooside kohaselt ka uues parlamendis on mitteühinenute ridades siis ja siis siin äh, vasakul pool kompenseerimaks siis neid mitteühinenud on erakonnad, kes jõuavad parlamenti esimene kord ja me ei tea, kas nad äh, valivad mõne fraktsiooni, kuhu kuuluda või ei. näiteks äh, Pepe Grillo Itaaliast, kes tuleb Äh, viie tähe liikumisest äh, Itaaliast, äh, nad ei ole varem parlamendis olnud, arvamusküsitlused näitavad, et nad võidavad üsna mitu kohta, aga me ei tea, kelle juurde nad siis, kellega nad liituksid, me ei tea, kas nad üldse kellegiga liituvad. nii et me ei saa neid kohti praegu siin graafiku joonisel kuidagi kuhugi mahutada. ja neid on praegu pea üheksa protsenti Need on siis trendid, prognoosid. nüüd on ülevaade selle kohta, kuidas asjad on äh, arenenud äh, viimaste nädalate jooksul, kuude jooksul. Te võite seda kõike meie veebileheküljelt vaadata, kuidas mõned võidavad, mõned kaotavad toetust ja nii edasi. ja veel üks huvitav asi võib-olla nende prognooside puhul on see, et need kaks suuremat erakonda on jätkuvalt kõige suuremad erakonnad ja nende osakaal on aga üheskoos väiksem kui aastal kaks tuhat üheksa. rahvapartei pluss sotsiaaldemokraadid nendel on praegu kuuskümmend protsenti kohtadest, nende prognooside kohaselt jääb see uues parlamendis viiekümne nelja, viiekümne viie protsendi peale. ehk teisisõnu, neil on jätkuvalt absoluutne enamus, aga neil on vaja väga tõsist sisedistsipliini selleks, et äh, seda enamust säilitada, väga palju peab käima peavad kolleegid käima hääletamis, hääletamas selleks, et äh, olulistes küsimustes äh, ei kaotaks nad olenevalt tulemustest muidugi on võimalikud ka teistsugused enamused, ka praeguses parlamendis on enamus võimalik teistmoodi kujundada, näiteks kodanikuõiguste küsimustes, kodanikuvabaduste, rände, turvalisuse, julgeoleku, andmekaitse osas on parlamendis parem tsentristlik äh, enamus, äh, vabandust, vasaktsentristlik enamus mis äh, tegelikult ei ole tüüpiline enamus äh, sotsialistide ja konservatiivide vahel. nii et äh, me peame vaatama seda, mida see tähendab näiteks ka komisjoni presidendi valimisele ja mida see kõik tähendab järgmise viie aasta jooksul. no vot nii ma arvan, et äh, see on äh, kõik, mis ma tahtsin teiega jagada ja loomulikult olen valmis vastama teie küsimustele, kuulama ära teiepoolsed reaktsioonid, vastama teie märkustele, kas sellele, mida ma ütlesin või teistes küsimustes, mis on valimistega seotud, kuid äh, mida me oma esialgsete sõnavõttude osas ei maininud. suur tänu, Amme arvan, et see ettekanne võiks olla väga heaks alguseks meie mõttevahetusele. nii et palun, nüüd on äh, sõna teil küsimuste esitamiseks. tere, Anna Aleksandra ITV-st Ühendkuningriigist. mul on kaks küsimust. siin oli juttu presidentide debatis või, või äh, presidendikandidaatide äh, debatist ja ma tahaksin küsida, millistesse keeltesse toimub tõlge. teine küsimus äh, on mul valimisõhtu kohta, kui pikalt see kestab, kas kogu öö ja millal võiks äh, siis kogu pilt kokku tulla selles suhtes, et kes on valitud? sest äh, nagu me kuulsime, kella kümneni veel toimub, toimuvad hääletused erinevates liikmesriikides. aitäh. Äh, minu meelest või on tõenäoline, et äh, kandidaadid räägivad oma emakeeltes, ei ole tõenäoline, et äh, sakslane räägib inglise keeles kogu debati aja või siis ka mõni britt või, või prantslane ei, ei räägi oma emakeeles, nii et äh, kuigi enam nendest kandidaatidest valdab kahte, kolme, nelja keelt, Äh, siis äh, tõenäoliselt äh, nad vähemalt mingil hetkel räägivad oma emakeelt ja kohati on see ka viis, kuidas olla oma valijatele lähemal ja oma liikmesriigi üldsusele lähemal. kuid parlament pakub tõlget kõikidesse ametlikesse Euroopa Liidu keeltesse, EBU ka soovis seda, nii et tõlge on olemas ja muidugi ka liikmesriikide telekanalitel on võimalik otsustada, kas nad kannavad üle originaal ülekannet või siis tõlget. nüüd esimesed, valimisõhtul esimesed prognoosid, esimesed ennustused, mis põhinevad valimispäeval tehtud küsitlustel, need tulevad siis välja kell kümme, siis kui suletakse viimane valimisjaoskond, nii et kell kümme õhtul peaks olema võimalik juba üsna täpne pilt anda. ja kakskümmend, kakskümmend viis minutit hiljem tuleb siis juba järgmine ennustus kell kümme kakskümmend või kümme kakskümmend viis. ja see põhineb lõpp tulemustel. me muidugi peame siin tegema päris äh, tugevat tööd, et äh, selline reaalne pilt luua sellest, mis äh, toimub valimisjaoskondades. niisiis, keskuseks peaks siis olema juba ka kõik valimistulemused käes, sada protsenti. ja äh, muidugi on siin ka kõik veel töös kell, öösel kell kaks, kolm, neli, aga meie ettekujutus on selline, et umbes pool üksteist õhtul anname teile ülevaate siis esialgsetest tulemustest, see tähendab, et toimuvad ka pressikonverentsid, muljed kandidaatidelt ja see kõik siis põhineb esialgsetel tulemustel. veel üks täpsustav küsimus, niisiis keskööks peaks olema teada reaalsed tulemused suuremast osast liikmesriikidest ja ma ütleksin, et äh, veidi enne kella üht-teist tulevad päris tulemused ja enne keskööd siis kõik tulemused. hästi, aitäh, kas on veel küsimusi? John Craig, Sky News, Ühendkuningriik. mulle pakuvad huvi teie valimistulemuste ennustused ja see, et äh, Ähm, Rahvapartei ja, ja sotsiaaldemokraatide kohtade arv parlamendis on kuuekümne protsendilt viiekümne neljale protsendile. näiteks Ühendkuningriigi konservatiivid ei ole Euroopa Rahvaparteis, nende toetus tõenäoliselt väheneb, samuti ka äh, Prantsusmaa konservatiivide äh, toetus, kuna president Hollande on, on seal populaarne, et mil-, milline on siis olukord liikmesriikides? jah, nagu öeldud, viiskümmend kuni viiskümmend neli protsenti on praegu meie ennustus vähem kui kuuskümmend äh, igatahes nagu praegu, me ei tea veel muidugi midagi kindlat, need on esimesed ennustused me ei tea veel, millised võivad olla reaktsioonid Prantsusmaal viimastele valimistele, kuid riikides, kus poliitiline olukord muutub väga kiiresti ja isegi kandidaatide arv kohandub tegelikule olukorrale nii-öelda, nagu näiteks Itaalias see toimub, Itaalias on kandidaat Kalist Tsipras, keda veel kuu aega tagasi ei olnud, nii et need inimesed, kes pooldavad härra Tsiprase äh, seisukohti Euroopa küsimustes, nende arvamus võib siis muuta valimistulemusi, et neli-viis äh, kohta võib minna neile kandidaatidele ja selle võrra siis vähem teistele ja see muudab äh, olukorda Itaalias. muidugi on võimalik olukorrale läheneda erinevalt võib äh, öelda, et äh, keskendume viiele, kuuele, seitsmele suuremale liikmesriigile, mis toimub Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, et see on see kõige huvitavam ja siis äh, on meil mingi osa suuremast pildist koos, aga ärgem unustagem, et liikmesriike on kakskümmend kaheksa ja kõigis neis on olukord erinev, nii et sellepärast rõhutame alati, kui valimistest äh, ja valimisennustustest räägin, et tegemist on ennustusega tänases päevas ja see võib juba lähipäevadel, lähinädalatel muutuda. aitäh! kellel on veel küsimusi? okei okay Jean, thank you very much for.... hästi, suur tänu, homme. jah, suur tänu teile tähelepanu eest. So we will continue now with. jätkame nüüd järgmise paneeliga, mis on siis akadeemilisemat laadi. So if, if you, you know, if you want to grab a coffee now. ja kui soovite nüüd äh, võib-olla tassi kohvi juua, väikest pausi, tundub, et ei soovitagi kohvi on otsas, aga loodame, et varsti tuleb kohe juurde, aga võib-olla soovite klaasi vett juua siis vahepeal Yeah.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 okei okay,, good morning everybody. nii, tere hommikust kõigile. paluksin kõigi tähelepanu korraks. halloo. tere hommikust. tundub, et mul ei õnnestu kuidagi inimeste tähelepanu püüda nii, tere hommikust kõigile, mina olen Karen Coleman, ma olen Iiri ajakirjanik. ja mul on hea meel olla tänase ürituse moderaator. ma olen aastate jooksul tegelenud mitmete rahvusvaheliste poliitika küsimustega, hiljuti aga olen keskendunud just Euroopa Parlamendi töö kajastamisega. ja ma loodan, et ma suudan tuua rohkem äh, teavitada teid ka tänases, tänasel üritusel Euroopa Parlamendi institutsioonide toimimisest. me räägime täna populistlike parteide populaarsuse kasvust, samuti sellest, milliseid õppetunde on Euroopa äh, läbi teinud, mida on neist õppinud ja samuti räägime otsuste langetamisest mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka Euroopa institutsioonide sees. ja täna on meiega Heather Graby, kes on äh, siis avatud Ühiskonna Euroopa Poliitika Instituudi äh, juht Brüsselis, siis Brendan Sims Cambridge'i ülikoolist ja Hendrik Voss, kes on Euroopa uuringute osakonna juht Genti ülikoolis. jah, nüüd annaksin teile ülevaate sellest, kuidas on tänane üritus korraldatud, ma usun, et paljudel on küsimusi meie arutelus osalejatel ja me anname kõigepealt arutelu osalejatele viisteist minutit aega igaühele avasõnaks ja siis anname aega teile küsimuste esitamiseks, siis äh, saavad nad neile vastata ja siis äh, teeme kokkuvõtted kogu teemast. ja nüüd annaksin sõna kõigepealt äh, Heather Kirbyle, kes annab ülevaate populistlike parteide toetuse tõusust Euroopa Liidus. aitäh! mul on väga hea meel täna siin olla teiega rääkida ja kuulda teie arvamusi selle kohta, kuidas tõlgendatakse Euroopa valimiste tulemusi, kuidas neid tõlgendatakse praegu, äh, kuidas Euroopa valimisi nähakse praegu kampaania käigus ja ka hiljem pärast seda, kui tulemused on teada mais. vähemalt siin Brüsselis on selline väga dominantne narratiiv, see, et inimesed on hirmul, nad on vihased, neile ei meeldi sisserändajad, neile ei meeldi Euroopa Liit ja seega nad hääletavad Euroopa Liidu vastu ja sisserändepoliitika vastu neil valimistel. ja me kuuleme seda lugu Euroopa vastasusest ja migratsiooni vastusest pidevalt. nüüd, mis on selle narratiivi probleem. minu meelest on selle probleem esiteks, et ei võeta esiteks arvesse neid sügavamaid põhjuseid, mis on populistlike parteide populaarsuse tõusu taga. ja teiseks, teine aspekt on see, et just siseriiklikul tasandil saavad liikmesriikide parteid võtta samme, et selliseid, selliseid arvamusi muuta. see, sellised äh, suunad on väga murettekitavad avatud ühiskonnale ja mina olen äh, Euroopa Poliitika Instituudis tegelenud just sellega, et äh, arendada ähm, siis sõnavabadust, et avatud ühiskonnas ei oleks mitte kellelgi tõe monopoli ning oma arvamuse avaldamine, avaldamise võimalus, ka vastuolulise arvamuse ava-, avaldamise võimalus on väga oluline. samuti tuleb äh, avatud ühiskonda hinnata just selle järgi, kuidas see kohtleb äh, oma kõige nõrgemaid liikmeid, kõige marginaliseeritumaid gruppe ja sellega tegeleme ka Euroopa Liidu tasandil, mis puudutab äh, näiteks roomade, sisserändajate, äh, teiste marginaliseeritud rühmade kohtlemist, näiteks ka vaimse puudega inimesed äh, või prostituudid ja teised nii-öelda mittepopulaarsed või vähepopulaarsed rühmad, kellega me tööd teeme, nii et Euroopa valimiste mõte ei ole mitte ainult selles, et kes kes võidab, kas parem- või vasakpoolsed, ähm, rohelised, konservatiivid, vaid oluline on just see, milline mõju nende valimiste tulemustel neile ääre, neile äärealadel asuvatele gruppidele. ja sellepärast see narratiiv, mis äh, on väga levinud, et küsimus on ainult sisserändes ja Euroopa Liidus, see narratiiv ei, ei ole tõene me oleme ka teinud koostööd mõttekodadega ja teadlastega, analüüsinud erinevaid uuringuid, et teha kindlaks, mis on tegelikult selle toetuse taga, mida inimesed avaldavad populistlikele parteidele. mõnedel neist parteidest on on, need on olnud populaarsed juba aastad, nagu näiteks Fond National Prantsusmaal, mille toetus oli seitseteist protsenti ja Jean-Marie Le Pen, üks kandidaatidest, võitis kahe tuhande teisel aastal presidendivalimiste esimese vooru, aga nad ei ole mitte kunagi veel üleriigilistel valimistel võitnud, nagu nüüd tõenäoliselt mais võib juhtuda samuti ka äh, Austrias on äärmuslikel parteidel hästi läinud ja millest, millest see mm, tuleneb? kas, äh, kas see tähendab, et lihtsalt inimesed on muutunud rassistlikuks? ilmselgelt mitte. me oleme uuringutest näinud, et siin on mõned olulised aspektid. esiteks, populistlikud parteid äh, esitavad sellise idee, et on olemas selline eliit, mis ei esinda meie rahva huve ja just see populistlik partei esindab inimeste huve. ideoloogiad võivad olla väga erinevad, võib olla äärmus parempoolsed, mis puudutab sisserännet ja samas äärmus vasakpoolsed, mis puudutab rahvusvahelist ähm, kaubandust. nii et äh, tegelikult see diapasoon on väga lai ja populistlikud parteid väidavad, et eliidid, niinimetatud eliidid on täiesti korrumpeerunud ja nad õõnestavad usaldust poliitiliste institutsioonide vastu. sellepärast on demokraatia äärmiselt oluline äh, sest just see, kui õõnestatakse usaldust äh, demokraatias, öeldakse, et äh, kõik äh, demokraatlikud institutsioonid on korrumpeerunud, see just muudabki need parteid populaarseks. uuringud näitavad ka, et inimesed, kes hääletavad selliste parteide poolt või tõenäoliselt esimest korda hääletavad nende poolt nüüd mais, teevad seda erinevatel põhjustel. üks oluline põhjus on see, et neile tundub, et suuremad parteid ei äh, esinda nende huve. samuti on nad väga mures oma rahvusliku identiteedi pärast ja nad on mures ka majanduse pärast, aga mitte ainult töökohad ja majanduskasv ei ole see, mis äh, inimest inimese, inimestele muret tekitab. Neile tundub, et nende valitsustel ei ole enam võimu üleilmastumise tõttu, rahvusvahelise kaubanduse, rahvusvahelise majanduse tõttu, et Euroopa riikidel ei olegi erilisi valikuid majanduspoliitika osas. on, äh, on üsna raske mingit kindlat ähm, ähm ideoloogiat üles ehitada mm, nagu näiteks äh, sotsialismi ühes liikmesriigis. nii et see tavapärane lugu, mida siin öeldakse, et see on kõik kärpemeetmete pärast, see ei pruugi olla õige, meil on näiteks ka Põhjamaad, kus tegelikult majandusel läheb hästi, kus ei ole ka sisserännukriisi, kuid sellegipoolest tuntakse väga suurt muret sotsiaaltoetuste pärast, sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikkuse pärast. üks Londonis asuv mõttekoda, mis uurib trende Euroopas, Äh, on öelnud, et umbes viiskümmend protsenti häältest neil populistlikel parteidel on nii-öelda kahtlevatelt radikaalidelt, kes tegelikult, keda tegelikult niivõrd ei huvita see äh, sisserännuvastane äh, agenda, mis neil parteidel on, vaid pigem just see, et need eristuvad peavooluparteidest, see on see, mis neid ligi tõmbab. nüüd ma tahaksin rääkida sellest, mida see tähendab avatud ühiskonnale ja mida saaks selle vastu teha? avatud ühiskonnas on olukord selline, et Euroopa Parlamendi saadikud kui, kui mm, äärmuslased on Euroopa Parlamendi saadikud, siis nad saavad kasutada seda kanalina oma mõtete avaldamiseks meedias, internetis näiteks, kui nad võtavad sõna roomade vastu või sarnastel teemadel ja nad äh, saavad äh, ka takistada mm, selliste haavatavate gruppide toetust, näiteks vähendada rahastust äh, roomade mm, õigustest võitlevatele rühmadele, nad võivad meeleolusid muuta rassistlikumaks. ja nad võivad ka näiteks meedia mitmekesisust oma otsustega vähendada. nii et ähm, neil on siis hääl ja neil on raha, et oma agendat äh, edasi arendada. nüüd, äh, mida saaks teha sellises olukorras? esiteks peavad suured parteid olukorda palju tõsisemalt äh, võtma ja nad peavad pakkuma omalt poolt paremaid lahendusi. Euroopa Liidus seda eriti ei toimu. eelmises arutelus oli juttu ka sellest, millised koalitsioonid võiksid tekkida Euroopa Parlamendis. ma olen veidi kahtlev, kas või ma kardan, et äh, kui Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid äh, loovad koalitsiooni, siis see äh, võib just nimelt veel õhutada äärmuslasi, sest kui otsuseid tehakse suletud uste taga omavahel, siis annab see võimaluse sel-, sellistele äärmustele öelda, et näete, eliidid teevad oma otsuseid teie selja taga ja neid teie arvamus ei huvita nii et ma arvan, et just suured etableerunud parteid peaksid rohkem tegelema küsimusega ja nad peavad ka neid probleeme tunnistama. just probleeme, mis seostuvad näiteks sisserändega või ka seda, et ühiskonnad on lõhestunud. uuringud on näidanud, et eliidi arvamus on tõesti oluline avalikes aruteludes ja üldsus tõesti ka järgib neid, nii et mm, on väga oluline ka osaleda avalikes aruteludes. nüüd ma arvan, et oluline on ka ühtsus ja me ei räägi nüüd sellest, et meil peaks olema selline föderatsioon Euroopa Liiduna, liiduna, vaid see on, mida ma tahan öelda, on see, et et on oluline kujundada selline Euroopa, milles inimesed tahavad elada, näiteks ka ukrainlased tahaksid elada, et üleüldiselt tekitada selline visioon, mis on inimestele ligitõmbav Euroopast ja see on väga oluline, et seda ka valmis kampaanias tehakse, võib-olla te vaidlete mulle vastu ja ütlete, et ähm, mina tean küll mõnda suure partei poliitikut, kes sellist äh, visiooni püüab luua, aga ma pean ütlema, et siin Brüsselis ma seda tihti ei näe. nii palju minu poolt, aitäh! aitäh, Heder, nüüd äh, kümme minutit küsimusteks, eriti ku, enne kui anname sõna Brendel, niisiis, kas teil on küsimusi Hederile? mis siis puudutab seda infot populistlike parteide populaarsuse tõusu kohta äh, liikmesriikides. nii et kui soovite sõna, siis palun äh, andke käega märku. tundub, et seal on küsimus, palun. ja kõnelejal ei ole mikrofoni. Ühendkuningriigi ajakirjanik võttes arvesse, et sada aastat tagasi ei oleks mõnedel meist isegi hääleõigust olnud ja võttes arvesse neid äh, laastavaid sündmusi, mis on Euroopas juhtunud viimaste aastakümnete jooksul, siis miks mõned inimesed seda soovi või seda õigust ei soovi kasutada? ma arvan, et põhjus võib olla selles, et paljud näevad Euroopa valimisi sellise teisese tähtsusega valimistena no on võimalik hääletada üsnagi äärmusliku partei poolt või ka kandidaadi poolt, kes on lihtsalt naljakas, sest et sa tead, et, et see kandidaat ei tule sinu riiki valitsema. nii et eh, paljudele tundub, et eh, see ei muuda oluliselt seda, kuidas minu juures kodus eh, asjad toimivad see ei ole tegelikult õige, sest kui vaadata Lissaboni lepingut, siis äh, Euroopa Parlamendi volitused on üsnagi suured, kuid see ei ole valijateni tingimata jõudnud. samuti paljudes liikmesriikides äh, ei kuluta paljud suured parteid vahend, eriti suuri vahendeid neile, neile valimistele kandideerimiseks, sest et äh, nad hoiavad oma vahendeid siseriiklike valimiste jaoks, mis paljudes liikmesriikides on ka õige pea toimumas. ma ei ole küll näinud teadusuuringuid selle kohta, aga tundub, et asi võib olla ka selles, et inimesed on üsna rahul praeguse olukorraga ja sellepärast ei tunne vajadust hääletada. ma ei ole päris kindel, kas see on nii. mulle tundub, et inimesed, kes ei ole rahul, kes on vihased, nemad tulevad välja ja hääletavad, just sellepärast võib äärmusparteidel olla ebaproportsionaalselt suur toetus, sest hääletama tulevad just inimesed, kes tunnevad, et on vaja muutust, et nad ei ole olukorraga rahul. ja sellepärast on ka eriti oluline, et suuremad parteid oma traditsioonilisi toetajaid ka rohkem mobiliseeriksid. tere Ühendkuningriigist vabakutseline ajakirjanik Elsa. ma ei ole kindel, kas te olete õige inimene, kellele see küsimus esitada, aga te ütlesite, et äärmuslike parteide toetuse kasv on seotud euroskepsisega. ja me äh, kuulsime ka sellest, et Euroopa püütakse rohkem integreerida. milline on teie arvamus, kuidas võiks mõjutada selliste euroskeptiliste eh, parteide osakaalu kasv Euroopa Parlamendis, Euroopa tulevast integreerimist järgmistel aastatel? ma arvan, et see on väga keerukas küsimus ja sellele ei olegi võimalik mõne minutiga vastata, aga esiteks on oluline see, kuivõrd saavad euroskeptikud kasutada Euroopa Parlamendi uusi volitusi Lissaboni lepingu järgi, kas nad suudavad mõjutada Euroopa Liidu institutsioone, millist äh, rolli nad mängivad komisjonides, kas nad saavad ka äh, raportööridena osaleda, sest seni nad seda kuigivõrd ei ole teinud. peab ka ütlema, et nad on väga killustunud, siin on väga erinevaid arvamusi äh, nii samasooliste abielu kui Iisraeli kui kõigi teiste teemade puhul nii et on raske öelda, milline mõju oleks selle Euroopa tulevikule. oluline on ka see, kuidas peavooluparteid reageerivad äh, sellele kõigele, valimistulemustele ja see ongi kõige suurem küsimus, mitte see, mida need äärmusparteid ise teevad, vaid kuidas nad mõjutavad teisi parteisid. oluline on ka see, kas peavooluparteid võtavad üle äärmuslaste seisukohad, kas äh, nad äh, samuti võtavad üle näiteks homofoobsed seisukohad või hakkavad kritiseerima institutsioone. ja see sõltub jällegi väga paljudest aspektidest. väga raske ja nagu öeldud, need arvamuslased on väga killustunud, neil on väga erinevad seisukohad, ei saagi öelda, kas nad on parem- või vasakäärmuslased. võib öelda, et nad, et mõned on näiteks äh, alustanud Euroopa skeps-, euroskepsisest ja on jõudnud äh, siis sisserännu ähm, äh, suhtes ähm, skeptiliste seisukohtade nimed on alustanud homofoobse agendaga ja jõudnud Euroopa vastasuseni, nii et äh, siin on väga erinevaid seisukohti, väga erinevaid liikumisi ja väga raske on praegu ette ennustada, mis tulevikus saama hakkab, sest nende parteide sees toimuv dünaamika on väga erinev peavooluparteides toimuvast. meil on eh, Euroopa Parlamendis ju ka need kaks väga suurt parteid, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid, kus on väga palju liikmeid ja kus on samuti erinevaid, erinevaid arvamusi. nii et eh, siin on väga palju aspekte, mida tuleb arvestada. nii, eh, nüüd kuulaksime ära kaks viimast küsimust. suur tänu Hollandist Metro ja Spetsa ajalehed. mul on küsimus, kas te võiksite selgitada, miks praeguses info, infoühiskonnas, kust on võimalik saada teavet kõikvõimalikest allikatest, siin on üks väga kena brošüür, kus on ilusad numbrid sees, ka näiteks rändlustasude ja välismaal ostlemise kohta mul tekib küsimus, miks need andmed ei ole jõudnud inimesteni, samas kui banaanide kõveruse mõõtmine ja muud sellised kurioossused jõuavad väga kiiresti inimesteni. nii et kus siin see kommunikatsioon valesti läheb? kuulaksin ära teise küsimuse, palun mikrofoniga. Chris Cummins, Austria raadio on avaldatud arvamust, et kui euroskeptikutel on tugev roll Euroopa Parlamendis, siis see võiks aidata peavooluparteisid nii-öelda üles raputada, et nad äh, suudaksid oma seisukohti paremini ka kommunitseerida. ma arvan, et võtmeküsimus, miks miks inimesed, inimestel on sellised seisukohad, nagu neil on, siis jah, teil on õigus, et muidugi on seal need igasugused kurioossused nagu banaanikõverus ja igasugused ähm, vandenõuteooriad, aga üks oluline põhjus, miks inimesed on skeptilised äh, eliitide vastu ja võimu vastu, mis on neist kaugel kuskil Brüsselis, on just ka sotsiaalmeedia äh, sotsiaalmeedia kasutamine on muutnud seda, millist allikat me peame usaldusväärseks. kui varem kuulasid inimesed telekanaleid, kus esitati just eliidi arvamust, siis nüüd saavad inimesed oma infot teistest allikatest ja äärmusparteid on ka väga osavad sotsiaalmeedia kasutamisel ja on mitu sammu ees peavooluparteides. kui vaadata näiteks Ühendkuningriigi UKIP-i ähm, partei tegevust, siis nad on olnud väga osavad just meedia tähelepanu saamisel. Nigel Farage on väga osav olnud ka sotsiaalmeedias tähelepanu äratamisega või Pepe Grillo Itaalias, kes suutis tohutut tähelepanu äratada, ilma et ta oleks ajakirjanikele üldse intervjuusid andnud, ta keeldub televisioonis esinemast, vaid ta Äh, annab edasi oma või edastab oma ideid puhtalt sotsiaalmeedia kaudu, nii et ma arvan, et äh, see on üks valdkond, kus oleks võimalik edusamme teha peavooluparteidel. ja teine küsimus. et äh, kas, kas nende äärmusparteide mõju võiks olla tegelikult positiivne, ma loodan, et see tõesti nii on, et see raputab üles mõõdukad parteid, küsimus on selles, et kuidas nad seda teevad, kas nad suudavad luua parema visiooni Euroopa Liidu jaoks või lihtsalt äh, jätavad üldse kõrvale igasuguse visiooni äh, Euroopast ja muutuvad samuti äh, sisserändevastaseks. suur tänu, Heder, see oli väga huvitav. nüüd teise teema juurde, kus me vaatame Euroopa Liidu pärandit, ajalugu, minevikku ja milliseid õppetunde on sellest saadud ja äh, selle, selleks annan sõna härra Brendan Simsile, palun. Äh, suur aitäh äh, selle sissejuhatuse eest. mul paluti kõnelda mitte kauem kui viisteist minutit üritan siis üksteist neljakümne viieks lõpetada, sest muidu juhataja võtab mul lihtsalt kõneaja ära. tahan tänada teid selle eest, et te mind siia kutsuti, ma ei ole Euroopa Parlamendis kunagi varem olnud ja olen väga tänulik selle võimaluse üle me räägime praegu Euroopast, eelseisvatest valimistest ja sellest, mis edasi saab ja äh, mina keskenduksin oma sõnavõtus just rohkem sellele, mis siis juhtub pärast valimisi ja mul paluti kõnelda sellest, kas Euroopa muutub veelgi lähedasemaks, äh, kas nad äh, õpivad midagi minu raamatust, kus ma kirjutan Euroopa ülemvõimu pärast võitlemisest viimase viiesaja aasta jooksul ja äh, vastus küsimusele, kas Euroopa veelgi tihedamini ühineb, vastus oleks ei tea. Äh, ma olen ajaloolane ja mitte prohvet aga ma arvan, et me võime minevikus siiski üht-teist õppida ning äh, tahaksin kõigepealt tutvustada kahte ajaloolist mudelit, mis Euroopa minevikus on rolli mänginud. kõigepealt siis räägiksin sellest nõndanimetatud esimesest mudelist see on siis Püha Rooma impeeriumi mudel, mis keskendus siis just nimelt Kesk-Euroopale ja see mudel eh, tekkis siis seoses Saksa probleemiga, nimelt küsimusega, kuidas eh, tulla toime väga arvuka, rikka ja keskse asukohaga rahvaga. Saksamaa on alati olnud ajalooliselt lõhenenud Äh, Saksamaa on põhjustanud suuri pingeid äh, riikide vahel, prantslastega, hispaanlastega ja nõnda edasi ning äh, sellega kõigega oli seotud ka kolmekümne aastane sõda. nii et, et üheks suurimaks sammuks Euroopa ajaloos oli just nimelt see Saksa küsimuse lahendamine, kuidas lahendada Saksamaa siseriiklikud äh, probleemid niimoodi, et välisriigid sellesse ei sekkuks ja et kogu see sakslaste probleem ülejäänud mandrit ei destabiliseeriks ja Westfali leping äh, lõpetas siis äh, kolmekümne aastase sõja ja selle lepinguga see süsteem siis loodi, loodi ühised institutsioonid või tugevdati neid, sest mõned nendest juba olid olemas ning äh, Saksa imperiaalne parlament Reichstag, siis äh, olid keiserlikud kohtud ja kogu see süsteem tugines siis võimu jagamise mõttele. Äh, oli keskvõim, olid provintsid, olid linnad ja nõnda edasi niimoodi loodi usuga erinevate usu, rahuga erinevate usulahkude vahel meil oli ka siis sõjavägi, mis oleks siis mobiliseerinud Saksamaa ja hoidnud välisriigid sekkumast ja sama põhimõte on aluseks ka tuhande kaheksasaja viieteistkümnenda aasta Viini kokkuleppele, millega Napoleon, Napoleoni sõdadele lõpp tehti. Äh, niimoodi kujunes jällegi välja Saksamaa, mis oli piisavalt tugev, et välisvaenlasi eemal hoida, eelkõige Prantsusmaad ja Venemaad, aga samuti ei olnud see Saksamaa nii tugev et ta oleks omakorda ähvardanud teisi Euroopa riike. ning äh, nüüd üks argument, mida tahaksin esitada, on see, et Euroopa integratsiooniprojekt on üsnagi paljus sarnane sellele vanale Rooma impeerium, äh, püha, Saksa-Rooma impeeriumile. selle projekti eesmärk on leevendada sisepingeid Euroopas, mis omal ajal põhjustasid Teise maailmasõda ning hoida siis Saksamaad piirides ja see ongi põhjus, miks me siin oleme, sest et äh, kui sellist eesmärki aja, omal ajal ei oleks olnud, siis meid siin praegu ei oleks, meil ei oleks selliseid institutsioone aga samuti oli äh, vaja suunata siis äh, inimeste energiat ühistesse projektidesse ja äh, tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal oli peamine välisvaenlane loomulikult Nõukogude kommunism. Äh, nende mudelite juures tegelikult oli üsna palju äh, ligitõmbavat, ma pean silmas nii seda Ühe Rooma riiki kui ka Euroopa Liitu Äh, nimelt äh, esimese mudeli puhul siis äh, hiilise keskaja anarhia asendus keskvõimuga, samuti saavutati kooskõla erinevate usulahkude, protestantide ja katoliiklaste vahele. ja kultuur õitses sellel ajal Saksamaal ka. loomulikult ka Euroopa Liit, tänane Euroopa Liit on toonud kaasa väga palju hüvesid. Euroopas on püsinud rahu see on küll rohkem NATO teene, aga, aga tegemist oli siiski eh, Euroopa riikide lepitamisprojektiga, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa lepitamisega, Euroopa Liit on edendanud majandusarengut, eh, eh, äärealade kaasajastamist ja moderniseerimist ning mm, ärge seda unustage, aga mõlemad mudelid on ka, mudelitel on ka oma nõrgad kohad. kõigepealt tooksin välja siis äh, Püha Rooma riigi nõrgad kohad kõigepealt äh, tegemist oli äh, struktuuriga, kus toimus liiga palju konsultatsioone, kõik oli ülereguleeritud ning sellega käisid kaasas pidevad arutelud, lõpmatud kohtuprotsessid, samuti Saksamaa Äh, tihtipeale ei suutnud äh, ühistes küsimustes ühiseid otsuseid langetada äh, nii et, et näiteks kui Ottomani impeerium hakkas viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal sajandil Ida-Euroopat ründama, siis horvaadid ja ungarlased palusid asjatult Unga-, Saksamaalt abi ning äh, pikka aega abipalved lükati lihtsalt tagasi, sellepärast et äh, oht oli liiga kaugel ja kui abi lõpuks saadeti, siis oli seda liiga vähe ja liiga hilja. Äh, Püha Rooma riik ei suutnud tegelikult neid väljaspoolt tulijaid tagasi tõrjuda ja tegelikult tuhande kaheksasaja kuuendal aastal Napoleon vallutas või lõhkus selle impeeriumi, niisiis Äh, probleemiks ei olnud äh, mitte võimu kontsentreerumine, vaid see, kuidas seda kasutati ning äh, samasugused nõrgad kohad on ka Euroopa Liidu projektil, sellepärast et see projekt on samuti väga palju üle võtnud Saksamaa poliitilisest kultuurist meil on samasugune aeglane otsuste langetamise mehhanism, erinevad nõukogud, Euroopa ei ole elu ja surma küsimus tihtipeale, sõjaliste küsimustega tegeleb NATO sellest ajast saadik, kui Euroopa Kaitseühenduse plaan läbi kukkus. nii et, et eh, ma arvan, et et ja poliitilisest ja majanduslikust integratsioonist ainult ei piisanud ja me näeme ka praegust euroala kriisi kui ühte tõendit selle kohta ning loomulikult praeguse Krimmi kriisi puhul me näeme ka nõrku kohti Äh, Balti riigid ja äh, idaeurooplased, täpselt nagu horvaadid äh, ja ungarlased kuueteistkümnendal sajandil paluvad praegu asjatult abi ühe kasvava Vene ohu vastu ja põhjus on täpselt samu, sama, miks omal ajal Püha Rooma riik läbi kukkus, nimelt Euroopa Liit vaatamata sellele, mida paljud inimesed väidavad, ei ole tegelikult äh, võimu kontsentreerinud, vaid ta on seda hoopis laiali jaganud. me oleme äh, lihtsalt äh, oma suure sõjalise majandusliku potentsiaali laiali jaganud ja me ei keskenda seda suurte oluliste probleemide lahendamisele. niisiis tahaksin nüüd väga lühidalt tutvustada ka teist ajaloolist mudelit mis räägib siis Anglo-Ameerika põhiseaduslikust süsteemist. see mudel töötati välja äh, selleks, et äh, tulla toime just igasuguste äh, perifeersete kriisidega kaheksateistkümnendal sajandil Šotimaal ja Inglismaal oli oht, et, et Prantsusmaa näiteks tungib Šotimaale sisse Äh, ühend äh, USA-s jällegi kaheksateistkümnendal sajandil, samuti äh, seoses iseseisvusega olid suured võlad, samuti ähvardas oht Kanada poolt, Hispaania poolt, samuti Äh, kui, äh, kuna laevastik, Ameerika laevurave kaitsjad ähvardasid neid piraadid ja nõnda edasi, niisiis äh, need olid sellised ohud, mida tuli lahendada ning lahenduseks oli siis seitsme, tuhat seitsesada seitse Šotimaa ja Inglismaa lõid ühiselt Ühendkuningriigi ning tuhande seitsmesaja kaheksakümnendatel aastatel siis ka Ameerikas loodi siis konföderatsioonliit ning kõige olulisem on see, kuidas äh, siis äh, neid uusi riike struktureerida, see Püha Rooma riigi näide oli kõigi arvates tollal e-, negatiivne näide, äh, öeldi, et me ei taha olla nagu sakslased ja ameeriklaste jaoks oli just Briti mudel näide, nad lõid ühise esinduse ühenduse, ühise põllumajandus- ja sõjalise poliitika ning selle tulemuseks oli äärmiselt tõhus riik, mis suudis maailma areenil tegeleda ning äh, nii USA kongress kui ka Briti parlament äh, on äh, just kohad, kus arutatakse identiidi üle, kus otsustatakse olulisi riiklikke küsimusi, kus makstakse välja rahasid ja nõnda edasi. niisiis õppetund, kui me kohaldame seda tänasele päevale, on siis järgmine. meil loomulikult on väga suured finantsproovid, probleemid euroalas meil on ka äh, suur oht äh, Venemaa poolt just Euroopa Liidu idapoolsetele aladele. Äh, see on tõeline väljakutse liikmesriikide julgeolekule ja ka nendele riikidele, kes püüdlevad Euroopa Liidu suunas ja nagu me näeme, Euroopa Liit on nõrgalt tegutsenud, Euroopa Parlament ei reageeri just majanduslikele väljakutsetele, ei räägi sellest, et tuleks rohkem kasutada Euroopa jõude poliitiliste probleemide lahendamiseks ja nõnda edasi Äh, euroalal tuleb teha seda, mida ameeriklased ja inglased kakssada aastat tagasi tegid. Nad äh, peavad looma täieliku föderaalse liidu, kus on ühine parlament, mis vastutab ühise võla eest, ühise, on vaja ühist sõjaväge ja nõnda edasi. ainult selline lahendus oleks piisavalt jõuline selleks, et toime tulla eurokriisiga, et tulla toime Ukraina kriisiga ning lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, loet-, tahaksin ette lugeda mõned read oma raamatust äh,, mis avaldati möödunud aasta aprillis, nii et, et enne mõningaid praegusi kriise. siin raamatus väidetakse, et eurooplased on ühte hoidnud ainult siis, kui neid on ähvardanud sise- või välisohud ja ainult täiendavad välisohud suudavad eurooplasi täna ühendada kas see tähendab vastuseisu härra Putini Venemaaga, võib-olla Balti riikide, Valgevene või Ukraina pärast kas Euroopa Liit suudab nendele ohtudele vastu astuda, laienedes lõunasse ja itta, saavutades oma loomulikud poliitilised piirid või need, või äh, saab nendest riikidest seal ida pool ebastabiilsustsoon ja Moskva niit-, liida-, neelab nad alla, kas kas Euroopa Liidust saab tõsine tegija sõjalisel areenil? kas eurooplased suudavad nende väljakutsete tasemel olla või lõhe, lõhenevad ise ja istori-, ajalugu otsustab Euroopa Liidu äh, üle äh, selle kõige põhjal, kas tegemist oli lihtsalt kuluka naljaga või tõesti äh, suure, lihtsalt ühe suure projekti lõpuga, aitäh, aitäh ja nüüd äh, tahaksin ise esitada esimese küsimuse selle kokkuvõtte põhjal. kui vaadata, mis praegu toimub, kuidas on olukord Venemaa suunal, siis te kirju-, kritiseerite seda, kuidas Euroopa Liit praegu olukorras on toiminud. mida teie arvate, kas Venemaa tõesti hakkab sisse tungima naaberriikidesse ja ka Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja kuidas peaks Euroopa Liit sellisel juhul tegutsema? nagu ma ütlesin, ma olen ajaloolane, ma ei ole prohvet ning mul on päris mul on plaanis avaldada kirjutis selles teemal ja ma võtan kokku need argumendid, mis selles kirjutises kirjas on. Lenin ütles kord, et kui teil juba midagi plaanis on, siis tuleb sur-, survet jätkata, sellepärast et ei ole mõtet järgi jätta. ja ma arvan, et Putin just nimelt tegutseb samamoodi. ma ei tea, kas ta ülehomme äh, jätkab äh, pealetungi, aga ma olen täiesti kindel, et kui teda ei peatata, siis äh, mingil hetkel tulevikus ta kindlasti tungib edasi lääne poole ning ainukene viis, kuidas teda peatada, on kasutada karme meetmeid. Putini jaoks peab edasiliikumise raskemaks tegema ning see tähendab, et näiteks mis puudutab Balti riike, Äh, siis tuleb tõesti äh, anda ka mingi jõud sellele artikkel viie tagatistele, sellepärast et praegu on meil sellised teisejärgulised äh, tagatised, ma räägin siin näiteks, me nägime, mis juhtus Budapesti kokkuleppega, seal muidugi ei olnud tegemist artikkel viie tagatisega, aga aga need, kes rahandusega kursis on, mina ei ole, sest kui ma te oleksin, siis ma oleksin rikas mees, aga mulle tundub, et need teisejärgulised võlanõuded ei ole just eriti olulised, eh, sest esmajärgulised võlanõuded rahuldatakse kõigepealt ja ma arvan, et julgeoleku alas on meil olu sama, olukord samasugune. nii et, et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et meie piirid oleksid tugevad ning siis võime teha kõike muud hoolitsemaks selle eest, et siis Euroopa tuumik oleks ka vastupidav sest et äh, siin on meil just väga tõsised probleemid. me ei suuda ära kasutada seda tohutut potentsiaali, mis meil on. aitäh, kas keegi soovib küsimusi esitada? jah, teie palun. Anna Aleksander ITV-st, äh, Ühendkuningriigist. Te kõnelesite täielikust föderaalsest liidust kui tõenäoline see poliitiliselt on, arvestades seda, nagu näiteks Ühendkuningriigid üritavad eemale tõmbuda ja pidada uusi läbirääkimisi liitumistingimuste üle, nii et, et kuivõrd realistlik see on, millest te rääkisite? see, mida ma raamatus ütlen, on et Suurbritannia on eriline juhtum. see on Euroopas erandlik seetõttu, et kõik need tegurid, mis äh, äh, soodustasid Euroopa projekti, näiteks Saksamaa hirm, okupatsioon Teise maailmasõja ajal, tegelikult äh, Suurbritanniat ei puuduta. Suurbritannia on üks nendest vähestest Euroopa riikidest, mida loomulikult Euroopa Liidu kokkuvarisemine kahjustaks, aga põhi, väga olulisi muudatusi see ei põhjustaks. loomulikult Euroopa Liidu kokkuvarisemine mõjutaks kõiki riike väga tõsiselt Äh, ma arvan, et me peaksime end eraldama Ühendkuningriigi või selle, mis pärast sügist järel on Ühendkuningriigist, äh, euroala poliitilisest integratsiooniprojektist. Euroopa peab tegema seda, mida äh, britid ja ameeriklased tegid kakssada aastat tagasi. meil on vaja Äh, britilikku Euroopat, mitte euroopalikku Suurbritanniat. ma arvan, et äh, meil on vaja uut liiki Euroopa Konföderatsiooni. see peaks olema euroala poliitiline liit, kus oleks angloameerikalik poliitiline struktuur äh, ning siis Ühendkuningriik, mis oleks sellega seotud ja need ühiselt suudaksid Euroopa probleemid lahendada. okei okay, um,, other questions? kas kellelgi on veel küsimusi? ma tean, et te olete juba korra küsimuse esitanud, võib-olla annan võimaluse mõnele teisele inimesele, kes ei ole veel küsimusi esitanud. hästi, aga näib, et keegi ei soovi, nii et, et ma tõstsin käe lihtsalt sellepärast, et keegi teine ei teinud seda, ütleb küsimuse esitaja. Äh, suur aitäh selle väga huvitava loo eest, kui te vaatate Euroopa ajaloolist äh, perspektiivi, äh, siis enamik riike on kuskil sada, kakssada aastat vanad. Nad näiteks Need äh, riigid on äh, aja jooksul kasvanud üheks riigiks nagu Hollandis, äh, Saksamaal, kus kõneldakse ühte keelt, kasutatakse ühte raha. kas Euroopa võiks olla näiteks järgmine samm selles ajaloolises protsessis, mida me siin Euroopa riikides oleme näinud või te ei näe sellist võimalust? ma väga loodan, et niimoodi läheb kõige olulisem on mitte näha Euroopat kui riiklikku projekti või riiklike instinktide hävitamist, seda tuleb näha lihtsalt kui liidu protsessi, täpselt nagu äh, Ühendkuningriigis, kus meil on väga palju erinevaid rahvaid ja nõnda edasi äh, väga oluline on see, et kas see on liitumisprojekt või see ei ole ning äh, küsimus või vastus sellele küsimusele on, et kas sellised küsimused nagu ühine võlg, ühine kaitse otsustatakse Euroopa Liidu tasandil. kui seda ei tehta, siis tegemist ei ole korraliku liiduga. ja antud hetkel Euroopa Liit ei ole korralik äh, liit, see ei ole korralik parlament, äh, sellepärast et selliseid küsimusi ei otsustata siin ja see võib-olla mõjutab ka valimisaktiivsust, aga mina tahaksin öelda, et ajalugu näitab, et ainult selline liitumisprojekt on piisavalt vastuvõt-, vastupanuvõimeline, et väljakutsetega toime tulla. ja äh, esiteks äh, siin äh, eelkõneleja esitas küsimuse Suurbritannia kohta. probleem härra Cameroni referendumi ettepanekuga on see, et ta üritab muuta Euroopa Liidu suunda, üritab seda veelgi lõdvemalt seotuks muuta ta üritab takistada eh, Euroopa Liidul tihedamalt integreeruda. Eh, ta ei taha, et Euroopa Liit saatuks, muutuks Ühendkuningriigiga sarnasemaks ja see ei ole sugugi eh, Suurbritannia huvides, meil oleks palju parem, kui meil oleks tõesti selline ühtne Euroopa Liit ja Ühendkuningriik saaks sellega kaubelda ja suhelda ühisturul. aitäh, kas kellelgi on veel Brendanile küsimusi, kui ei, Äh, mul oleks äh, Brendanile endal ka üks küsimus, äh, tulles tagasi Krimmi, Venemaa, Ukraina ja Balti riikide juurde. Te rääkisite, et me peame oma ähm, eesmärke või oma poliitikat karmistama, aga mida Euroopa Liit peaks praegu tegema selleks, et tõesti Balti riigid oleksid näiteks kaitstud Putini ekspansionistliku poliitika eest? Euroopa Liit loomulikult ei saa anda mingeid tagatisi ja tegelikult praegu on väga kainestav hetk. me saame aru, et me ei saa teda teha, me peame selle üle mõtlema. me peame mõtlema, kas Euroopa Liit tahab endale lihtsalt luua võim-, võimekuse sellistes olukordades midagi teha. me saame loomulikult kasutada majanduslikke meetmeid nii et ma arvan, et me peaksime tegelikult kasutama ära kõiki meetmeid, mis meil on. Venemaa on sisse tunginud ja annekteerinud osa suveräänsest eh, Euroopa riigist ja külmast sõjast saadik ei ole midagi taolist Euroopas juhtunud. ning seetõttu ma arvan, et kaubandus Venemaaga peaks lõppema. igasugused investeeringud peaksid lõppema ning eh, energiat tuleks osta ka mujalt eh, isegi kõrgemate hindadega, kui vaja kuni annekteerimine ja okupatsioon äh, tühistatakse, lõpeb äh, äh, seda me saaksime teha, aga põhjus, miks me seda ei tee, on just selles, et meil siin Euroopa südames on selline riik nagu Saksamaa, mis äh, on ümbritsetud demokraatlike, sõbralike demokraatlike puhver, puhvritega ja ei näe endale mingit ohtu. ja Saksamaal on ka suured majanduslikud huvid Venemaaga heade suhete säilitamiseks ja sellist strukturaalset tasakaalu Euroopa Liidus saab lahendada ainult korraliku föderaalse liiduga, kus oleks tagatud, et kõikide osade huvid oleksid kesksel tasandil esindatud, aitäh! Äh, mina olen Hollandist, äh, Raadio ühest, te ütlesite, et äh, tulevane Euroopa Liit peaks tuginema angloameerika süsteemile. mina mõtlesin kohe Prantsuse süsteemile, see on väga tsentraalne süsteem. Pariis, Pariis on Prantsusmaa keskus, kõik otsused langetatakse sealt. miks ei võiks Prantsusmaast eeskuju võtta? miks ei võiks Prantsusmaa olla eeskujuks tulevasele Euroopa Liidule? ei. põhjus on selles, et see mudel oleks kõige ebapopulaarsem, seda oleks kõige raskem maha müüa ja minu arvates ei ole see ka kõige tõhusam kui vaadata ajalooliselt, mis on juhtunud, Prantsusmaa on vaadake, mida on Suurbritannia ja USA sajandeid teinud. me peame valima selle mudeli ja mitte Prantsusmaa mudeli ja ma arvan, et äh, sellesse mudelisse annaks äh, äh, väga hästi sobitada paljud praeguse Euroopa Liidu elemendid, näiteks niisiis, kui me valiksime Prantsuse süsteemi, mis on väga tsentraalne, siis me kaotaksime igasuguse eripära, aitäh niisiis aitäh nende küsimuste eest ja äh, võib-olla hiljem on meil aega veel äh, kõigile meie esindajatele, esinejatele küsimusi esindada, aga nüüd annan sõna Hendrik Fossile, kes on Euroopa Uuringute Keskuse direktor Genti ülikoolis ning äh, tema kõneleb sellisest teemast nagu Euroopa Liidu otsuste langetamise protsess, ta räägib siis mitte ainult sellest, mis toimub Euroopa Parlamendis, vaid ka sellest, mis toimub nõukogus ja komisjonis Äh, äh, tere päevast, daamid ja härrad, mul on ka teile siis lühikene ettekanne ja suur äh, aitäh selle kutse eest täna siia ja tahaksin tänada ka kolleege huvitavate ettekannete eest. mul paluti kõnelda siis sellest, ähm, kuidas tuginedes Euroopa ajaloole ja praegustele süsteemidele saab siis tulevikus Euroopa Liidus tegutseda niisiis ma alustaksin Euroopa Parlamendi valimistest äh, ja praegusest äh, loosungist siis, et seekord on asjad teistmoodi, see mulle meeldib, kuigi möödunud korral olid samuti asjad teistmoodi ja järgmisel korral ilmselt on nad jällegi teistmoodi, seda ma võin teile lubada, sest asjad on alati teistmoodi. Äh, see on selline lõpmatu moto ja niikaua kui mina olen Euroopa Liidu uurimisega tegelenud ja minu kolleegid võivad seda kinnitada, me käime pidevalt äh, konverentsidel, mille pealkiri on Euroopa ristteel. Euroopa näib olevat pikk ristteede ahel ning äh, see projekt äh, sai tegelikult alguse ju alles kuuskümmend aastat tagasi, see ei ole väga pikk aeg. alguses oli kuus liikmesriiki, kes lõid söe- ja teraseühenduse ning nüüd siis äh, pisut pool, rohkem kui pool sajandit hiljem äh, on meil väga palju uusi liikmesriike, nende arv on kuuest kasvanud kahekümne kaheksani, Euroopa Liidul on palju uusi pädevusi, alguses tegeldi ainult äh, söe- ja terasega, nüüd tegeldakse peaaegu kõigega, väga palju on toimunud institutsionaalseid muudatusi, enamushääletust kasutatakse siis ühehäälsuse asusel, asemel üha rohkem, eriti nõukogus, muutus ja Euroopa Parlament on muutunud ka palju võimsamaks. Äh, esialgu ju parlament ei olnud isegi otse valitud ning nüüd on temast saanud siis tõesti väga võimas äh, institutsioon, äh, mis on tõesti langetanud väga olulisi otsuseid mitte ainult kanalate ja kurkide kohta vaid ka sellistes väga vastuolulistes küsimustes nagu postiteenuste liberaliseerimine, raudteed ning äh, liikmesriigid siis äh, automaatselt saavad karistada, kui nad eelarvedistsipliinist kinni ei pea. Need on jällegi need seadused, äh, kus Euroopa Parlament on oma lõppsõna kaasa öelnud. niisiis, neid muutusi viimase poole sajandi jooksul on olnud tõesti väga palju ja küsimus on, kuhu me nüüd siis edasi läheme, mis tulevik toob? kas et see projekt kuidagi äh, laguneb laiali, nagu euroskeptikud väidavad või äh, võib-olla saab meist Euroopa, saavad meist Euroopa Ühendriigid. niisiis äh, igatahes härra Verhofstadt edendab seda seisukohta, igatahes üritangi nüüd siis järgmise viieteistkümne minuti jooksul siis kõnelda teile sellest, milline on see dünaamika Euroopa integratsiooni taga ning üritaksin siis äh, Äh, teha ka mõningaid prognoose äh, ja äh, viitan ka sellele siis, kuidas euroala kriisiga toime tuldi selles kontekstis. esmapilgul näib, et tegu on erakorralise kriisiga, erakorralise olukorraga, aga üritaksin see siis selgitada ka neid jõude, mis siis toimisid siin äh, Eh, eurokriisi ajal ja needsamad jõud eh, tegelikult on liikuma panemaks jõuks ka eurointegratsiooni taga üldse. kui läheme tagasi euroala eh, kriisi algusesse, siis me peame alustama sellest, et me otsustasime kasutusele võtta ühisvaluuta, see on praegu kasutusel kaheksateistkümnes liikmesriigis, aga põhiliselt majanduslikud otsused, näiteks maksuküsimustes, majanduspoliitika küsimustes, neid aga ei langetatud kesksel Euroopa Liidu tasandil, nii et meil on ühisvaluuta ja siis on meil kaheksateist erinevat majanduspoliitikat. igaüks saab aru, et see oli väga suur puudus euroala ülesehituses aga poliitiliselt äh, siis üheksakümnendate aastate alguses, kui me otsustasime ühisraha kasutusele võtta, ei olnud äh, poliitiliselt teostatav nende teiste pädevuste üleandmine Euroopa tasandile, liikmesriigid ei olnud valmis leppima kommentaaridega või juhtnööridega Euroopa, Euroopas selle kohta, kuidas tuleb oma majandust kujundada või makse kujundada või mõnda edasi. see oli viga süsteemis ja kõik olid sellest teadlikud aga kõik nägid ka neid hüvesid, mis tuli, äh, tulid ühisrahast ja niisiis alustasime ühist rahast ning ühised otsused majanduspoliitikas oli midagi, mida lükati edasi tulevikku, seda otsustati teha samm-sammu haaval nagu tavaliselt ja selline samm-sammu haaval otsuste langetamise viis on Euroopa integratsioonile väga oluline, omane. ning äh, kõik said aru, et ühel päeval pidi midagi valesti minema ja nii läkski, asi sai alguse Kreekast ja seega oli vaja hakata kõrvaldama neid probleeme, mis meil olid Euroopa Liidu ülesehituses. ja alles äh, viimastel kuudel on siis liikmesriigid tõesti leppinud sellega, et Euroopa Liit langetab põhiotsused liikmesriikide eelarvete üle liikmesriigid ei ole äh, pädevusi Euroopa Liidule üle andnud kunagi mitte sellepärast, et Euroopa Liit neile meeldib, vaid nad lepivad Euroopa Liidu sekkumisega alles siis, kui nad saavad aru, et mingeid muid valimis, äh, valikuvõimalusi enam ei ole. seetõttu Euroopa Liidust sai ühisturg, seetõttu hakati Euroopa Liidu tasandil vastu võtma otsuseid ühisturgu reguleerida, sellepärast et liikmesriigid said aru, et selliste küsimustega eraldi tegelemine lihtsalt ei olnud enam tõhus Euroopa integratsioon on äh, ka väga okkaline küsimus äh, eurokriisi ajal räägiti kogu aeg euroalast äh, teatud riikide väljaarvamisest. Äh, isegi räägiti sellest, et euro äh, varitsev kokku, Citibank tegi oma äh, ennustuse et, et üheksakümmend protsenti tõenäosus, et enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat euro kukub kokku, aga asi läks teisiti. nüüd on kaks aastat aega edasi läinud, me oleme kriisist kaugemal, aga me ometigi kasutame eurot ikka veel Nikoosias, Ateenas, Berliinis ja nüüd isegi Riias niisiis äh, tegelikult äh, olukord oli palju äh, keerulisem, kui me arvasime ja miks kõik vaatlejad selliseid vigu tegid, miks tehti selliseid valesid prognoose? peamine põhjus on selles, et Euroopa Liidu poliitika on tihtipeale väga kaootiline, sarnaneb lausa hullumeelsusele kui me vaatame otsuste langetamist eurokriisi ala, ajal, siis ega see pilt väga kena ei olnud. tavaliselt langetati äh, otsuseid öösel, erakorralistel ots-, äh, kohtumistel äh, ja need asjad ei ole kuidagi kunagi muutunud ja näis kogu aeg, et äh, asjad äh, väljusid kontrolli alt äh, ja kui see olukord tõesti hulluks läks, siis Euroopa liidrid alati suutsid siiski kuidagi probleemi lahendada. ning näib, et see ongi selline lõputu, lõputu lugu, et küll me kuidagimoodi ikkagi hakkama saame. aga milline on siis see alternatiiv? euroala kriis, täpselt nagu Krimmi kriiski on selline kriis, millega ei ole kaasas äh, tegutsemisjuhist, ei ole mingit äh, juhendit selleks, äh, kuidas, mida teha siis, kui lähevad, kui midagi valesti läheb, kui tekivad probleemid. loomulikult sellises väga pingelises õhkkonnas üritab iga liikmesriik oma huve kaitsta, see on täiesti loomulik Äh, kõik liikmesriikide juhid äh, peavad ju aru andma oma riiklikule parlamendile. Äh, Angela Merkel tahab, et teda Saksamaal tagasi valitakse ja seda muide ka õnnestus. ta samuti Hispaania ja Portugali peaministrid, nad ei taha oma parlamendi toetusest ilma jääda ja seega kõik otsused, mis siin Brüsselis langetatakse, neid tuleb selgitada ja kaitsta väga erinevates riiklikes kontekstides ja muide, enamik otsuseid on sellised, mida toetas ka Euroopa Parlament. igatahes selle, igasugune otsuste langetamine on väga keeruline seetõttu ja tihtipeale jääb mulje, et siin valitseb täielik kaos. tihti, tihtipeale mõned meetmed jäid lihtsalt rakendamata euroalal, sellepärast et me tundsime sellepärast lihtsalt, et kõik riig-, riigid tundsid korraga, et kõik meie probleemid olid omavahel seotud. ühe liikmesriigi probleemid olid ka teise liikmesriigi probleemid. Euroopa integratsioon ning äh, eriti otsus ühisvaluuta kasutusele võtta äh, vii-, muutis meid üksteisega väga tihedalt seotuks. Euroopa integratsioon, eriti globaliseeruvas maailmas, toob endaga kaasa äh, väga palju äh, eeliseid, äh, kõik, väga palju eeliseid nendele riikidele, kes selles projektis osalevad väga paljud liikmesriigid on vii-, liiga väikesed selleks, et tulla toime selliste suurte kaubandusprobleemidega või selliste probleemidega nagu kliimamuutused ja nõnda edasi. tänapäevases maailmas lihtsalt ei saa kõiki asju enam üksi ajada ja seetõttu me teemegi asju ühiselt, sellepärast meil on Euroopa integratsioon, sellega käivad kaasas suured poliitilised ja majanduslikud hüved. ning kui võidelda, võrrelda Euroopa Liitu ülejäänud maailmaga, isegi kui meil ei lähe praegu väga hästi, oleme me ikkagi rahu, julgeoleku ja jõukuse ala lihtsalt osalt ka sellepärast, et me oleme loonud ühisturu, meil on siin lihtsam äh, kaubelda, meil on kõrged keskkonnastandardid, äh, tarbijakaitse ja nõnda edasi. me oleme sisepiiridel, sisepiirid kaotanud, meil on kaupade, kapitali, teenuste, inimeste vaba liikumine, me oleme muutunud üheks majanduspiirkonnaks, äh, kus on ka ühisvaluuta, aga sellel kõigel on hind. Euroopa integratsioonil on hind see tähendab, et äh, otsus, mis langetatakse ühes liikmesriigis, mõjutab ka teisi liikmesriike. ja seetõttu on äh, liikmesriigid vastumeelselt leppinud sellega, et Euroopa saab endale näiteks otsuse langetamise õiguse liikmesriikide eelarve üle, et need liikmesriigid, kes eelarvedistsipliinist kinni ei pea, neid karistatakse. Äh, liikmesriigid ei anna just rõõmuga selliseid volitusi äh, Euroopale, neile ei meeldi, et Olli Rehn nende eelarvet kom-, kommenteerib, aga neil ei ole, nad saavad aru, et ei ole alternatiivi Äh, säästumeetmed äh, tegelikult oli õige vastus eurokriisile, selles osas ei ole mitte mingisugust küsimust. aga äh, oluline on see, et me igasuguseid otsuseid langetaksime kollektiivselt oma Oslo sõnavõtus vastu võttes Nobeli rahuauhinda ütles Helmut van Rompuy sellest, et Euroopa Liidul on salarelv. ta ütles, et läbirääkimised, eh, eh, läbirääkimiste ja kauplemise läbi me oleme üksteisega väga tihedalt seotud, see on loonud suuremat jõukust, on meid muutnud maailmas tugevamaks. aga eh, varjuküljeks on see, et me peame toime tulema ühiselt ka uute väljakutsetega, mitte sellepärast, et meile meeldiks ühiselt nendega tegeleda, aga lihtsalt sellepärast, et ei ole mitte mingit alternatiivi, alternatiiv oleks vaid Euroopa laialilagunemine. meie Euroopa Liidus ja eriti euroalas Äh, oleme muutunud omamoodi munapudruks ning äh, munapudruga saab väga palju asju teha, aga seda ei saa koostisosadeks laiali lagundada. niisiis, me üritame leida viise, kuidas uute väljakutsetega toime tulla, me tingime, me arutame asju, see ongi meie salarelv ning euroala äh, kriis tõesti kinnitab, et selline salarelv on olemas aga äh, see võetakse kasutusele ainult viimases hädas ning kas on ka mingi alternatiiv sellele kuidagimoodi läbiajamisele? Äh, loomulikult äh, majandusteadlastel ja vaatlejatel on palju alternatiive välja pakkuda. kui me saaksime otsast peale alustada, siis neid alternatiive oleks tõesti väga palju. sellisel juhul ilmselt Küpros ja Kreeka euroalas ei oleks, aga ühel päeval Äh, siis äh, võib-olla me lubame nad euroalasse. Äh, nii et, et me peame leidma ühiseid lahendusi. majandusteadlased ei saa alati kõigi muutujatega ju arvestada, alati on igasuguste plaanide juures ka ebakindlus. ei saa luua mingit vaakumit euroala, euroala ja Euroopa Liidu ümber ja alati Äh, on ikkagi mingi ebakindlus äh, kõigis poliitilistes soovitustes, kõikides analüüsides, äh, ei ole alati võimalik hinnata kõigi poliitikate tagajärgi, eriti arvestades neid vastuolulisi ideoloogiliselt motiveeritud soovitusi. aga poliitika kujundajad saavad aru nendest ohtudest, mis valede sammudega kaasas käivad. ja seetõttu ei ole sugugi üllatav, et lõppkokkuvõttes ähm, me siiski äh, kuidagi nendest kriisidest välja rabeleme, me ei jäta niimoodi loomulikult äh, head muljet endast aga asja iva on selles, et paljud need probleemid, millega me Euroopa tasandil tegeleme, ei olegi väga kiireid ja häid lahendusi. poliitikud peavad arvestama erinevate nõuannetega, erinevate olukordadega liikmesriikides ähm, ja Äh, sellised kiired äh, lahendused eksisteerivad ainult nende inimeste peades, kes ise midagi lahendama ei pea. niisiis. Äh, tihtipeale need nõndanimetatud lahendused räägivad meile rohkem inimeste ideoloogilistest vaadetest nii et, et arvestades seda, kuivõrd erinevad on huvid Euroopa Liidus, milline on äh, see kontekst, siis tihtipeale Euroopa Liidu juhtidel on tõesti väga raske tegutseda ja tegemist on siin tõesti väga keerulise piltmõistatusega, eriti kriisiaegadel ja ma arvan, et me kõige hullemad ohud oleme suutnud vältida. Äh, me oleme suutnud alati ära hoida selle kaose, sellepärast et kõik ju kardavad kaost ja korrapäratust lõpetuseks, mida me selle kõige põhjal Euroopa Liidu poliitika kohta võiksime õppida euroala, daamid ja härrad, kus on kaheksateist erinevat riiklikku majandust ja ühisvaluuta, arvestades selle kõige äh, ajalugu, see äh, euroala on täis äh, vigu ja sama kehtib ka Euroopa Liidu kohta. Euroopa Liidul on ka palju puudusi ning äh, ma olen äh, natuke ka nõus sellega, mida Brendan ütles, jah, asju oleks palju lihtsam ajada, kui meil oleks täielik majanduslik ja poliitiline liit, kui meil oleks tugev majanduse juhtimine Euroopa Liidu tasandil. aga me ei ole sellesse punkti veel jõudnud. ja minu prognoos on, et äh, järgmise paari aasta jooksul on vastuseis ühistele otsustele palkade või maksustamise või tööhõivepoliitika osas väga-väga suur jah, selline ühine otsustamine nendes vallad, valdkondades on oluline, aga lühemases perspektiivis see ei ole realistlik, me astume samme selles suunas, aga ma ei usu, et me sinna kohale väga kiiresti jõuame. aga ma olen siiski vastu sellele väitele, et euroala või Euroopa Liit üldiselt on, seda on üksnes võimalik päästa siis, kui me oleme täiuslikud poliitilistel projektidel on puudusi ja ebatäiuslikkusi, Äh, ükski neist ei ole täiesti täiuslik. Äh, kas või sellepärast, et äh, see, mis ühe jaoks on täiuslik, ei ole täiuslik teise jaoks. nii et, et asi ei ole mitte selles, et Euroopa Liit oleks täna täiuslikult tasakaalus või homme või kas ta kukub kokku, küsimus on hoopis selles, kas Euroopa Liidul on piisavalt suutlikkust selleks, et kohaneda, kui sündmused kontrolli alt väljuvad viimastel aastatel me oleme näinud, et Euroopa integratsioon on tõesti väga keeruline asi ja see on võib-olla tõesti eh, üks asi, mida me peaksime õppima euroala kriisist, et jah, Euroopa Liit koperdas ja komistas, aga kokku ei kukkunud. nii et, et eh, näib, et Euroopa integratsioonil ei ole tagasiteed, sellepärast et selle liidu laiali lammutamise hind oleks väga kõrge ja tagajärjed väga ebakindlad Äh, me oleme selle tee, kus me praegu oleme, tea-, teatud põhjusel valinud ja nüüd käivad selle teega kaasas teatud tagajärjed, aga tagasipööramine ei ole ka valikuvõimalus. Äh, sellega kaasnev ebakindlus oleks liiga suur. nii et, et äh, niisiis me oleme saanud, muutunud siis kahekümne kaheksast inimesest koosnevateks siiami kaksikuteks nii-öelda. nii et, et Äh, meil on äh, ühiselt vaja seista äh, silmitsi väga paljude probleemidega, kliimamuutused, võitlus kuritegudega, kuritegevusega, majandusküsimused, meil on vaja ühiseid lahendusi nendele küsimustele ja liikmesriigid üksikult ei suuda nende probleemidega enam tõhusalt tegutseda. ja just nimelt sellepärast on oluline Euroopa poliitika, sellepärast on oluline Euroopa Parlamendi valimised, millist Euroopat soovime, millist kliimapoliitikat me soovime, millist rändepoliitikat me soovime, mida tuleks teha noorte tööpuudusega ja loomulikult äh, otsuse langetamine tähendab alati kompromisse ida, lääne, põhja, lõuna, parempoolsete ja vasakpoolsete vahel. Äh, ma ei usu, et Euroopa Liidu poliitikas midagi korraga järsku muutuma hakkab, aga me tõesti liigume edasi ning äh, selles kontekstis ongi Euroopa Parlamendi valimised olulised. aitäh, Henrik. kas keegi soovib esitada küsimusi? jah, palun. okei okay,, Fiona Clary. Fiona Clary Ühendkuningriigist. Edward Snowdeni paljastused on näidanud seda, et Euroopa Liitu mitte kuuluv riik on üle marssinud Euroopa Liidu liikmesriikide seadusandlikust suveräänsusest, nõudes seda, et erinevaid andmekaitseseaduseid rikutaks Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjon tegeleb selle asjaga. ja aga seda peaasjalikult siseriikliku julgeoleku seisukohtadest kui nüüd liikmesriigid seda mantrat kordavad, et nad teevad koostööd sellises väga suures laialivalguvas küsimuses, siis miks äh, ei ole see teema tõusetunud näiteks äh, järgmistel valimistel ühiseks teemaks kas nende inimeste jaoks kes kampaaniat teevad küsitakse kas te peate silmas erakondi ja nende esindajaid ja vist öeldakse jah saalist ilma mikrofonita härra Voss kampaania alles praegu äh, läks käima ja ma arvan, et erakonnad üritavad praegu veenda valijaid selles, et või tähendab, ma arvan seda, et enamus liikmesriikides eh, ei ole arutelud eh, keskmes enam see küsimus, et kas meil on vaja rohkemat või vähemat Euroopat. meil on eh, euroskeptikuid nii parempoolsel skaalal kui ka vasakpoolsel skaalal, kes nõuavad vähemat Euroopat, aga enamus parteid kristlik demokraadid sotsialistid rohelised Neid üldiselt ühendab äh, ühtne visioon, et järjest enam ja enam asju lahendatakse Euroopa tasandil ja muidugi arvamused selle osas, kuidas nende asjadega tegeleda lähevad lahku, näiteks rändepoliitika või kliimapoliitika. meie Euroopana peame, küsimus on siis selles, kas võtma endale juhi rolli debattides või peame me rohkem südant äh, vaevama Saksa autotöösturite tuleviku pärast. Need on need tõelised poliitilised küsimused selle kohta, millist Euroopat me tahame. varem olid meil suhteliselt steriilsed arutelud selle kohta lihtsalt, et kas me tahame rohkemat Euroopat või vähemat Euroopat. nüüd on asi muutunud poliitilisemaks ja räägitakse rohkem sellest, milline see Euroopa peaks olema ja sellele võib-olla, kes peaksid keskenduma Euroopa valimised. jah, edasi küsimused, palun. John Gray, Sky News, Henrikule küsimus. mulle tundub, et teie arvate, et eurotsoon ja ühisvaluuta oli viga, oli see nii? ja siis paneeli liikmetelt üldisemalt, ma ei tea, kes seda kes sellele vastab, mis siis juhtub, kui septembris eh, šotlased otsustavad iseseisvuse eh, kasuks? kas nad äh, esitavad taotluse Euroopa Liiduga liituda, ma tean, et härra Barrosolt seda juba küsiti, aga mis teie paneeli liikmed arvavad? Henrik Voss, kõigepealt euroala. ei, ma ei arva sugugi, et tegemist oli veaga. Äh, ma arvan, et olid väga head põhjused, äh, miks jõuti sellisele lahe, lähe, lahendusele, et kui teil on ühisturg, siis on mõistlikum ka ühisvaluutale üle minna, see teeb kaubanduse lihtsamaks, tarbijatele asja lihtsamaks nii et selles mõttes täiesti arusaadav otsus, kuigi on selge äh, kõigile see, et mingil hetkel tuleb ka ülejäänud äh, majanduslikud küsimused ühtsel tasandil langetada. üheksakümnendate aastate alguses sellist konsensust ei olnud Maastrichti lepingu läbirääkimiste ajal ja hakati siis pihta tollal sellega, mis oli sel hetkel poliitiliselt võimalik ja teostatav. aga ma ei ole küll majandusteadlane ja arvamused lähevad niikuinii selles küsimuses lahku, aga mina siiski arvan, et enamus majandusteadlasi on nõus sellega, et on kindlasti positiivne see, et kui meil on ühisturg, et need, kes seal ühisturul tegutsevad, et nende jaoks on lihtsam ka ühtne raha aga selle tagajärgedega tuleb muidugi ka arvestada. nüüd Šotimaa, siin ma peaksin nüüd küll improviseerima ja ilmselt läheks improviseerimiseks ka siis, kui šotlased äh, iseseisvuse valivad, ei ole selgust äh, reeglitest selle kohta, mis siis saab. Euroopa Komisjon on vihjanud sellele, et Šotimaa peaks esitama uue taotluse liikmeks saamiseks Euroopa Liitu mina arvan, et äh, sellega peavad siis olema nõus kõik liikmesriigid, sealhulgas ka Ühendkuningriik. on äh, palju liikmesriike, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, kus on samuti separatistlikke liikumisi, oleksid ilmselt suhteliselt äh, negatiivselt meelestatud ja ei teeks asja Šotimaale kindlasti lihtsamaks. kui nüüd peaks olema nii, et äh, Šotimaa iseseisev on, siis on võimalik see, et nad üks päev on ka täisliige. euroalaga liitumine on teine asi, aga ega see lihtsaks ei lähe šotlaste jaoks. ja nüüd väga kiire, ma annaksin selle küsimuse ka edasi Heatherile ja Brendanile, Heather peab kahjuks lahkuma, nii et Heather, palun vastad, ma vabandan eriti Brandoni ees, kuivõrd ma tema vastust ei kuule, aga ma tõesti pean minema. lühidalt, ma töötasin aastaid Euroopa Liidu laienemisteemadega ja olen näinud seda, et väga paljud äh, liikmes-, äh, paljud riigid on esitanud taotluse liituda ja lõpuks otsustavad, et siis seda mitte teha ja nii edasi. ja nüüd küsimus see, et kas riik peab uuesti liiklemisest teatlema, poliitiline küsimus, Ida-Saksamaa ei pidanud esitama äh, pärast Saksamaa liitmist äh, liikme staatust. Äh, nüüd oleks siis äh, liikumine tegelikult vastupidine. minu meelest on võimatu vältida seda, et Šotimaa peab liitumisläbirääkimised äh, läbi viima. ega see väga raske läbirääkimine ei oleks, sellepärast et praegu ju Šotimaal juba rakendatakse Euroopa seadusandlust ja siin saalis on neid, kes viimase kümnendi jooksul on liitunud, Lätimaa, Bulgaaria, ma ei tea, kes, see ei ole oluline Äh, aga teie positsioon oli alguses hoopis teistsugune te pidite nullist pihta hakkama neid läbirääkimisi probleemseid kohti on muidugi näiteks kalanduspoliitika ja nii edasi aga kõige olulisem on see et kas london ja edinburgh suudavad kokku leppida äh, siis lahkuminemise detailides ma ei ole sugugi veendunud et šotimaa lahkub ühendkuningriigis arvamusküsitlused viimased siiski näitavad et öeldakse ei iseseisvusele aga kui peaks nii minema et šotimaa iseseisvustub siis äh, kui London ja Edinburgh kokku suudavad leida, siis Euroopa Liit silmaga on ilmselt nõus, aga kui nad lähevad omavahel äh, vaenujalale, siis ei ole selge see, mis saab. suur tänu, Heather, Heather peab jooksma edasi järgmisele kohtumisele, nii et suur tänu meie paneelis osalemisele ja äh, Brandon, võib-olla vastad selle Šoti küsimuse peale ja võib-olla ka Ühendkuningriigi referendumist välja astuda Euroopa Liidust räägid ma tegelikult äh, juba ütlesin Ühendkuningriigi kohta üldiselt äh, nii mõndagi, aga kolm üldist märkust, nagu Heather, ei arva ka mina, et äh, Šotimaa otsustab lahkuda Ühendkuningriigist. seda osaliselt sellepärast, mida ma juba ütlesin alguses ühendkuningriik on kaheksateistkümnenda sajandi eba Äh, kõlade ja ebakindluse tulemus miks peaks nüüd šotimaa kus ebakindlust on väga palju äh, valuuta osas rahapoliitika osas äh, venemaa poliitika osas langetama nüüd siis otsuse lahkuda ühendkuningriigi edukast liidust ma ei saa aru miks nad peaksid seda tegema ja teiseks kui nad nüüd siiski selle tee valiksid siis ma küll ei arva et euroopa liit peaks neid soojalt siin tervitama lõpetuseks aga isegi kui nad lahkuksid siis nad äh, liitumisläbirääkimiste jooksul peavad võtma endale kohustuse liituda euroga ja äh, liikumine euroopas on ühise riigi suunas sellel riigil on teatud ülesanded millest šotlastel pole praegu aimugi ja minu arvamus on et äh, kui äh, meeldib äh, ühendkuningriik ja ühendkuningriigi roll natos ja nii edasi teile siis te hakkate suisa armastama ilmselt euroala äh, kellel on uued ülesanded ähm, majandusküsimustes ja ida suunal hea küll meil on nüüd umbes kümme minutit veel lisaküsimusteks aega need küsimused äh, võivad olla suunatud ükskõik kummale meie paneeli liikmetest, kas valimiste kohta või mille iganes kohta. suur tänu! ma olen äh, Varssavist ajakirjanik. mul on küsimus härra Vossile ja ka härra Simsile. härra Voss, teie ütlesite, et need valimised, nende valimiste teema, kas kujuneb ka see, Eh, näiteks mis toimub Euroopa Liidu välispoliitika suunas. minu küsimus teile on see, et kas meil üldse on Euroopas ühtset välispoliitikat praegu? kuidas Euroopa peaks Krimmi konfliktile reageerima? kui me vaatame praegu Euroopa Liidu reaktsiooni ja kui me vaatame Ühendriikide valitsuse reaktsiooni, siis me näeme siin väga suuri erinevusi. ja küsimus mu, minu poolt ongi, et kas see on siiski hea näide rahvale selle kohta, et Euroopa tõesti suudab äh, vajadusel reageerida? kas valijad tõesti praeguses olukorras näevad tõendeid äh, selle kohta, et Euroopa suudab tegutseda, praegu on menetlused Euroopas siiski väga keerulised, nad ei suuda reageerida kiiresti. suur tänu. moderaator küsib, et kas te räägite täpsemalt Ukrainast ja Krimmist siis jah, jah? ei, ütleb härra Voss, meil ei ole ühtset julgeoleku ja välispoliitikat Euroopas, me väga aeglaselt liigume selles suunas, aga väga-väga tasapisi ja me ei ole veel jõudnud sinna. väga raske on Euroopas maailma sündmuste osas ühel häälel sõna võtta. kui ülejäänud maailm on ka nõus, siis on Euroopa ka nõus üldiselt, aga Euroopa jaoks on väga raske leida ühiskeelt nii et välispoliitika on tõesti väga problemaatiline valdkond. see on ka üks nendest valdkondadest, kus Euroopa Parlament võtab vastu resolutsioone, saab küll sõna sekka öelda, aga sellega ka see asi piirdub. Nendel ei ole tegelikku mõju selle välispoliitika üle. paljude valijate jaoks on see suhteliselt suurt segadust tekitav, sest ühelt poolt oleme me tunnistajateks sellele, et Euroopa äh, Parlament on väga paljudes äh, poliitikavaldkondades väga võimsaks muutunud, äh, näiteks tarbijapoliitika, keskkonnapoliitika, siseturupoliitika, põllumajanduspoliitika ja nii edasi ja nii edasi väga,. väga-väga palju valdkondi on nüüd siis Euroopa tasandile toodud ja, ja lahendatakse siin väga detailselt. ja ühest vaatevinklist vaadates on äh, Euroopa Liit äh, palju rohkem äh, Ühendriikide moodi kui esialgu tundub. Brüsselil on praegu liikmesriikide üle mõnedes valdkondades suuremgi võim kui Washingtonil on osariikide üle. me näeme siis osalt väga paljudes poliitika valdkondades väga jõulist Euroopa Liitu ja siis on mõned erandid sellele jõulisusele ja üks nendest eranditest on välispoliitika, kus kakskümmend kaheksa liikmesriiki jätkuvalt ei ole nõus äh, enamushääletuse minema nõukogus, äh, nõuavad seda, et äh, sellistes valdkondades langetatakse otsused ühehäälselt, et kõik peavad olema nõus enne üht, ühisteadaandeid ja see asi käib kõik väga-väga aeglaselt, Brendan. küsimus on tabav kas meil on ühtne välispoliitika Euroopa Liidus? ilmselgelt mitte. ei ole võimalik rääkida ühtsest välispoliitikast ilma korraliku poliitilise liiduta mis otsustaks mitte konsensuse, vaid enamushääletuse äh, alusel selle kohta, milline see välispoliitika on. ma selgitaksin seda, mida ma silmas pean. toon teile Ameerika Liidu ajaloolise näite, kui te vaatate tuhande äh, seitsmesaja kaheksakümnendate aastate föderalistlikku arutelu, äh, kui võeti vastu Ameerika alusdokument, siis seal öeldakse, et meil on vaja liitu, sellepärast et üksikute osariikide välispoliitika vastasel juhul rebiks ähm, Ameerika lõhki. New Englandi osariigid kardavad Britte ja Kanadat, äh, lõunaosariigid äh, kardavad Hispaaniaid, rannikuäärsed osariigid ähm, kardavad äh, piraate ja siis on meil siseosariigid, kes kardavad indiaanlasi nii et äh, äh, ka seal me nägime erinevaid ohte ja erinevaid lähenemisi ja nad otsustasid, et ainus viis, kuidas me selles ohtlikus maailmas ellu jääme, on see, kui meil on ühtne Ühendriikide liit, kes kaitseb ühiseid huve ja sellepärast me loomegi liidu ja liit äh, langetab poliitikad no näiteks vaatame siis tänast euroopa liitu teie koduriik poola on täiesti õigustatult mures venemaa ohu pärast aga kolm aastat tagasi liibüa Äh, Poola äh, oli väga suur, väga suurelt äh, vastu tegus, tegutsemisele Liibüas, sest et nende probleem see ei olnud. Hispaania ja Itaalia ei näe täna Venemaas sellist ohtu nagu teie näete, aga ohtu Liibüas nad nägid sakslaste tegutsema sundimine ükskõik kus on tänapäeval väga raske. nii et äh, ainus viis, kuidas see probleem lahendada, on see, et äh, üritatakse panna kõik need äh, erinevad äh, siseriiklikud huvid ühtseks Euroopa huviks, sellepärast et muidu äh, käriseme ka meie lõhki. ameeriklased juba teavad seda. veel mõned küsimused, kui neid peaks esinema kolm küsimust. ma võtan kõigepealt siit äh,, siitpoolt ja siis saate teie uuesti sõna, nii et palun. jah, väga kiire küsimus Hendrikule. kas teised Euroopa Liidu liikmesriigid üldse peaksid muret tundma selle pärast, et Ühendkuningriik äh, tahab rahvahääletuse korraldada? Henrik Voss ma arvan, et Ühendkuningriik peaks muret tundma selle pärast küll, jah. Ühendkuningriik, rahvas üldiselt seal on üsna skeptiline Euroopa Liidu suhtes. aga teisalt on Ühendkuningriik suures sõltuvuses ühtsest Euroopa turust. pool Briti ekspordist läheb Euroopa mandrile ja seega nad ei saa endale lubada seda, et nad äh, surutakse sellelt turult välja. nii et kui äh, rahvahääletus korraldatakse, siis lähevad asjad keeruliseks. ei ole nimelt võimatu ju see, et äh, rahvas otsustab Euroopa Liidust lahkuda. ja siis tuleb hakata läbirääkimisi pidama selle kohta, kuidas on võimalik lahkuda Euroopa Liidust, samas äh, Äh, tagades siiski juurdepääsu sisu, siseturule, et kuidas äh, saada nii-öelda Norra või Šveitsi muud taoliseks riigiks, ähm, et klubiliige nagu justkui ei ole ja otsuseid langetada ei saa, äh, aga siseturule juurdepääs on, aga see oleks Ühendkuningriigi jaoks väga raske euroopa liidu teised liikmesriigid ega nende jaoks ei oleks hea kui kuningriik lahkuks näiteks kui me ühel päeval tõesti ühtset välis ja julgeolekupoliitikat tahame välja arendada siis meil on ühendkuningriiki vaja ei saa ju belgia ja luksemburi vahel ometigi mingit tõsiseltvõetavat ähm, julgeolekupoliitikat välja kujundada vähemalt prantsusmaad ja ühendkuningriiki on vaja ja nüüd veel kaks viimast küsimust võtame need üheskoos enne kui kokku võtame selle arutelu jah äh, hollandist äh, tahtsin Äh, veel välispoliitika kohta küsida varasematel aastatel me oleme näinud seda kuidas eurokriis on äh, võibolla äh, mitte tahtlikult viinud eelarvete konsolideerimiseni ja koostööle koostööni euroopa liidus mis te arvate mis siis nüüd välis ja julgeolekupoliitikas võiks juhtuda krimmi kriisi kontekstis suur tänu ja teie küsimus? Chris Cummins Austria raadiost, jällegi küsimus Ukraina kohta, Henrik äh, rääkis närvi ajavatest puudustest, äh, aga kas äh, see ei olnud ikka rohkem kui häiriv. Ukrainas inimesed andsid oma elu selle eest, et olla Euroopale lähemal ja samas Ukraina poliitikud vaatasid lihtsalt kõrvalt pealt, kuidas osa nende riigist annekteeriti ja Euroopa eriti ei aidanud Äh, Brandon, võib-olla küsimus äh, esimene sulle, et kas meie välispoliitika võiks võtta sama suuna, kui võttis eelarvepoliitika pärast majanduskriisi? jah, ma olen veendunud, et äh, kogu see kriis, Krimmi kriis toob kaasa igasuguste algatuste saju välispoliitika ähm, ühtlustamiseks, aga ilmselt see, ma kardan, päädib täpselt samasuguse asjaga nagu pärast Kosovo äh, Äh, sõda, kus oli samasugune sadu äh, nendest algatustest. aga see midagi ei toonud, nii et praegu energia on väga suur, aga siis see lihtsalt vaibub. ja üks äh, põhimõtteline probleem, millest rääkis Henrik, nimelt Euroopa roll see järk-järgulise kujunemise roll ähm, Euroopa äh, Liidu puhul äh, me näeme ka järk-järgulist arenemist, nii nagu Rooma impeeriumi puhul, ähm, aga tegelikult edukad on need liidud, mis luuakse mingi ühe konkreetse sündmuse tulemusena. nii et võib-olla välispoliitika võiks seda nüüd pärast krimmi poliitikat saavutada aga see on ainult siis kui me ühe korraga tuleme kokku ühe laua taha ühel ja samal päeval ja mitte ei lähene asjale järk järgult vaid teeme kohe korraga ära nii et äh, sündmused, mitte protsess ei ole eduka liidu taga. Henrik Voss, jah, ma olen täiesti nõus selle kohta, mida te ütlesite Ukraina kohta, jah, Ukraina näitab seda väga hästi, kui raske on leida ühist keelt ja rääkida ühel häälel ja kui raske on algatada ühtsete poliitikatega. Euroopa Liit oli väga kõhklev äh, ja mõned liikmesriigid äh, tahtsid äh, jõulisemalt edasi liikuda, teised olid sellele pigem vastu, mida teha Tõmošenkoga. segadust oli palju. ja asjad läksid nii, nagu nad läksid. ja tundus, on täiesti võimatu Euroopa jõulist äh, reaktsiooni tagada Äh, jah, Euroopa nii-öelda välisminister, aga kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh, kokkulepet ei saavuta, siis on alati äh, väga raske mingisugust koherentset sõnumit välja saata ka inimestele, kes Maidani väljakul meelt avaldasid ja asi läheb väga segaseks. ja nüüd esimene küsimus, kui ma võiksin selle kohta ka midagi öelda. jah, välispoliitika puhul tõesti hädas, teinekord on vaja sügavat kriisi, aga mõnikord on vaja paari järjestikust kriisi, selleks, et inimesed aru saaksid, et eraldi üksikult on raske midagi mõjutada maailma areenil. Brennan? jah, ma tahtsin ka tulla veel korraks äh, selle küsimuse juurde, et kas Euroopa kukkus läbi ja ukrainlaste Euroopa meelsus, mulle tundub, et siin on meil ka tohutud võimalused praegu, mitte ainult institutsionaalsel tasandil, vaid ka Euroopa jaoks võimalused. Levi, kes äh, alati kasutab kõik võimalused ära sõna võtta, läks äh, Maidani väljakule ja ütles neile, et äh, tegemist on esimese korraga, kus inimesed surevad Euroopa lipp käes ja see on sümboolselt äh, tohutult äh, oluline moment, see on potentsiaalne uus äh, lähenemine Euroopa Liidule ja kui me seda kasutame õigesti ära, siis see meie koondmällu juurdub hoopis uue asjana. miks me ei võiks näiteks uut hoonet nimetada mõne Maidanil hukkunu järgi, see saadaks väga selge sõnumi välja selle kohta, milline Euroopa on või, või mida ta üri-, milline ta üritab olla, nii et see peaks olema mitte ainult oht, vaid ka võimalus meie jaoks. suur tänu Brendan Simsile ja Henrik Vossile, väga huvitava arutelu ja suur tänu ka muidugi juba lahkunud äh, Heather Grabile. Ähm, suur tänu, härrased, aga nüüd liitub meiega härra Jerzy Buzek, kes on Euroopa Parlamendi liige täna, kuid endine Euroopa Parlamendi president ja tema räägibki konkreetsemalt siis Ukraina kriisist äh, Euroopa valimiste kontekstis. nii et äh, hetk kannatust ja härra Puusek liitub meiega kohe. Yeah. I, I'm just told that he's öeldakse, et härra Puusek on teel, nii et palun jääge kohale ja ärge lahkuge, aitäh. palun, palun jääge kohale. Hello everybody, if you could. kui nüüd kõik võtaksid jälle kohad sisse, härra Puusak on kohal. nii et äh, paluks ka kõigil, kes seal saali tagaosas püsti seisavad, oma kohad sisse võtta ja nagu öeldud, härra Pusek räägib konkreetselt Ukraina kriisist Euroopa valimiste kontekstis. palun, härra Pusek. Well, it's stereo, great, fantastic stereo from two microphones. You can... suurepärane, te saate mind lausa stereosüsteemis kuulata, kaks mikrofoni minu poole. vabandan, et pidid minu järele natuke ootama, aga saite seitsmeminutilise pausi. mina töötan kogu aeg teie heaks saadikuna. nüüd me räägime täna väga tõsisest teemast, Ukraina kriis, muidugi ka Euroopa valimiste kontekstis, aga ka üleüldiselt on Ukraina väga tõsine probleem Euroopa kontekstis me ei oleks kunagi arvanud, et midagi sellist võib meie maailmajaos juhtuda ja niivõrd lähedal Euroopa Liidu piirile. sest ähm, Ukrainal on äh, ühine piir Slovakkia, Poola, Ungari, Rumeeniaga. vähemalt neli Euroopa Liidu riiki on Ukrainale väga lähedal ja me teame, et Euroopa Liidu idapiiril on väga suured pinged. mul on väga hea meel teiega täna kohtuda ajakirjanikega erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja usun, et valimiskampaaniad erinevad teie liikmesriikides küllaltki palju ja see on täiesti loomulik, teil on erinevad probleemid, erinevad ootused Euroopa Liidule. kuid on midagi, mis on Euroopa Liidule tervikuna väga oluline. me soovime olla ühendatud mitmekesisuses. me oleme kõik väga erinevad aga meie liikmesriikide integreerimine võiks olla suurepäraseks võimaluseks, et olukorda parandada, et üksteist aidata. Te juba kuulsite kõiksuguseid loenguid täna geopoliitilisest kontekstist äh,, Euroopa Liidus toimuvatest muutustest praegu ja tulevikus. minu meelest, äh, kui ma seda programmi vaatan, siis see tundub väga huvitav. muidugi ka Euroopa valimiste kampaania meediaaspektid, kõik väga olulised küsimused. aga tuleksin nüüd kõige olulisema küsimuse juurde, mis puudutab kommunikatsiooni Euroopa Liidus kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. Euroopa Liidu näol on tegemist täiesti erakordse rahvusvahelise ühendusega. hiljuti kohtusin kümne erineva Kagu-Aasia riigi esindajatega Vietnam, Indoneesia ja nii edasi ja nende riikide suursaadikud küsisid minult, kuidas on teil õnnestunud organiseerida selline ühendus nagu Euroopa Liit, me sooviksime midagi sarnast. ja sarnaselt ka, kui ma käisin Montevideos ja kohtusin nelja Ladina-Ameerika äh, riigi presidentidega ja nad küsisid, mida me saaksime teha, kuidas me saaksime hakata äh, oma maailmajagu sam-, sarnaselt organiseerima, nagu Euroopa Liit Euroopas. nii et siin on oluline endale taas meenutada Euroopa Liidu ühiseid väärtusi, ka just praegu Ukraina kriisi kontekstis. ärgem mingemgi mingite kaugemate teemade juurde, vaid mõtleme just Ukrainale ja valimistele tuhande üheksasaja viiekümne viiekümnendal aastal ilmus Schumanni deklaratsioon ja seal kasutati väga palju sõna solidaarsus. võib-olla aastakümneid hiljem on lihtne unustada, kui oluline sõna see oli Euroopa ühenduse loomisel kohe pärast teist maailmasõda. minu riigis oli see äärmiselt oluline sõna. viimase kolmekümne, neljakümne aasta jooksul alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest. ma olin esimese Solidarnosti äh, kongressi mm, liige aastakümneid tagasi ja siis me istusime kõik koos sel esimesel ametiühingu demokraatlikul kongressil ja arutasime mitte ainult oma riigi olukorda, kus muidugi oli tohutult äh, inimesi vanglas äh, ja palju teisi probleeme, mis olid äh, sarnased ka teistes tollastes kommunistlikes riikides selle juures oli meile tohutult oluline just see solidaarsus meie vahel võitluses äh, oma riigi eest. ja ja üks Euroopa Parlamendi väljakuid siin on ka nimetatud äh, solidaarsus, solidaarsuseks, see on samuti meie jaoks väga oluline ja rääkides solidaarsusest, siis ma räägiksingi nüüd Ukrainast. tegemist on äärmiselt ähm, olulise üleastumisega, mis puudutab seda, kuidas äh, Venemaa on äh, käitunud Ukrainaga. seda on äh, tunnistanud ka maailma riikide juhid ja seda selle sildi all, et äh, ollakse justkui solidaarsed vene vähemusega, keda diskrimineeritakse. sellisest väidetavast diskrimineerimisest äh, ei ole ei, mitte mingit märki ei Krimmis ega ka mujal Ukrainas. mis on Euroopa valimised? mis on reaktsioon Euroopa valimistele. me peame alati meeles pidama solidaarsust. kui mind siia kutsuti, siis ma hakkasin kohe mõtlema ka Ukrainale ja mõtlesin sellele, mõtlesin välja neli punkti, mis võiksid olla lühidalt Euroopa sammud. esiteks sanktsioonid, sanktsioonid konkreetsetele isikutele, see on väga oluline samm. Nad ei saa aga olla tõhusad, sest nad on liiga nõrgad. kuid mida need sanktsioonid väljendavad? kõigepealt, et Euroopa Liit on täielikult vastu sellistele olulistele, oluliste rahvusvahelise õiguse põhimõtete rikkumisele. ja selline ühtne samm üle kogu ühendus on oluline, isegi siis, kui need sanktsioonid tegelikult ei toimi nii hästi, kui võiksid, ei anna oodatud tulemusi. me peame seda siiski tegema et näidata, meie kaitseme rahvusvahelise õiguse põhimõtteid. teiseks, kui me räägime äritegevusest Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, siis majanduslikud sanktsioonid Venemaa vastu võivad mõjutada ka meid Euroopa Liidus negatiivselt. me peaksime seda muidugi vältima, kui vähegi võimalik, aga me oleme nüüdseks mõistnud, et investeerides Venemaale või pidades ärisuhteid Venemaaga on sama riskantne, kui teha seda näiteks Bangladeshi, Tšaadi või Nigeeriaga. kui keegi sooviks äh, si-, äh, keegi soovib sõlmida suhted selliste väga ebastabiilsete riikidega Aafrikas või või Aasias või Ladina-Ameerikas, siis on selge, et see on väga riskantne. kui seda soovitakse teha, siis tuleb seda riski ka arvesse võtta. Mm, siin on võimalik väga paljugi kaotada. tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal, üheksakümne üheksandal aastal kaotasid lääneriigid ettevõtted seitsekümmend miljardit dollarit olukorra tõttu Venemaal, see on, see oli tohutu kahju, aga siis ütlesime, et hea küll, kriis võib juhtuda kus iganes. ja nüüd on meil sarnane olukord, see ei ole küll niivõrd majanduslik, kuivõrd poliitiline kriis nüüd kolmandaks, energia. me peaksime olema palju sõltumatud ja me peaksime olema ka solidaarsed energiaküsimustes. veel üks väga oluline näide, kuidas Euroopa Liit saab olla solidaarne. ja me peaksime ka Ukrainaga olema solidaarsed. kasutades seda me peame kasutama seda ülimat olulist väärtust, solidaarsust. sarnaselt nagu Ameerika Ühendriik on aidanud Euroopat, andes abi nüüd see soli-, solidaarsus on mõnevõrra kadunud, mis puudutab äh, kildagaasi hindu, mida, mis on kõrged, kõrgemad kui võiks arvata, võttes arvesse solidaarsuse põhimõtet. ja nüüd kuna me püüdleme ju selle poole, et Ukrainas oleks olukord võimalikult stabiilne ja tasakaalus äh,, siis äh, siin võivad muidugi erinevad institutsioonid nagu Euroopa Investeerimispank või äh, Rahvusvaheline Valuutafond äh, anda oma toetust ja ka Euroopa Liit peaks neid toetama, sest juba lähitulevikus äh, võib selguda, et see on olukord, millest võidavad kõik. me peaksime koos võitlema meie maailmajao stabiilsuse eest. niisiis, meil meile on esitatud ka küsimusi selles suhtes, kas me peaksime andma otsest finantsabi Ukrainale. jah, me toetame seda, me arvame, et Ukraina peaks hoidma stabiilsena. on öeldud, et Euroopa Liidul läks kuid aega, et otsustada päästepaketi üle Kreekale, jah muidugi, sest olukord oli teistsugune ja ka finantskriis Euroopas on näidanud, et meil on raskusi sellega, et automaatselt äh, mõelda solidaarsuse põhimõttele. me peaksime seda alati meeles pidama. see on alati äh, selline põhimõte, millest kõik võidavad vabadus ja solidaarsus peaks alati saatma meie tegevusi. poliitikud peaksid seda sõna kasutama, et äh, põhjendada oma tegusid. me peaksime mõtlema veidi pikemas perspektiivis kui ainult järgmiste valimisteni. me peame ütlema, et solidaarsus on oluline ja on toeks meile kõigile. ja võib-olla kui, kui mõelda nüüd valimistele, siis võiks öelda, et noh, meie, meie kodanikel kõige parem, kui nad ei pea mitte millegi eest maksma, ei pea andma rahalist abi Ukrainale, aga kui mõelda pikemas perspektiivis, siis tuleb äh, see Euroopale kasuks, me peame mõtlema mm, pikemas, äh, mm, pikemalt ette, me peaksime vältima populismi, me ei peaks ütlema, et ei mitte mingil juhul, ei mitte mingit abi Ukrainale, sest sest on hirm sellest midagi kaotada, kui või, või siis, või siis äh, tunda hirmu majandussanktsioonide ees, sest et ähm, äkki me kaotame midagi. jah, see on võimalik, aga pikemas perspektiivis võib olukord olla palju hullem, kui me neid samme ei astu. nii et me peame mõtlema pikemas perspektiivis, mitte ainult lähitulevikule. me peaksime alati olema veidi julgemad aga me räägime sellest kõigest äh, valimiste kontekstis. endiselt on kasinuspoliitika mitmed, mitmetes äh, liikmesriikides ja siis võib tekkida küsimus, miks peaks, miks peaksime maksma raha ühiskassasse, miks me peaksime toetama Lõuna-Euroopa riike ja olema solidaarsed? vastust on väga raske leida ka poliitikutel, kuid me peame selle vastuse andma, me peame vastama, et solidaarsus eeldab vastutust. solidaarsus ei ole võimalik ilma vastutuseta. kui me aitame kedagi kümme, kakskümmend aastat, siis me ootame ka teatavat äh, vastutustundlikku käitumist selle rahaga. me ootame, et äh, riigivõlg ei oleks tohutu. see ei ole ju tegelikult Euroopa Liidu vastutus rangelt võttes muidugi peame me näitama üles solidaarsust, aga me peame äh, ootama äh, vastuseks ka vastutustundlikku suhtumist ja samamoodi on see ka Ukraina puhul. jah, me võime anda neile rahalist tuge, aga me ootame, et nad võtaksid selle eest ka vastutuse. me ootame põhjalikke ja kiireid reforme, ilma reformideta ei ole sellel rahaliselt olnud mõtet, see mm, raha lendaks lihtsalt tuulde, aga kui viiakse läbi põhjalik reform Ukrainas, siis on sellel mõtet. ja see kehtib ka valimiste puhul, sest kui me räägime Euroopa tulevikust, siin on ju ka räägitud Euroopa Liidu tulevikusuundadest, praegustest väljakutsetest, ma olen kindel, et te juba kuulsite kõige selle kohta põhjalikumalt, nii et ma ei hakka sellele keskenduma aga tahan öelda, et hetkel täna tunnen puudust äh, ühtsest seisukohast, et äh, et solidaarsus äh, on oluline inimlikkuse komponent ja selle lisaalis on see, et teiste aitamine annab väga suure rahulolu. nii et igal juhul on tegemist olukorraga, kus kõik võidavad. kõik pooled saavad kasu sellest olukorrast, kui me ühendame solidaarsuse vastutustundega, see on muidugi eelduseks nii et need on kõige olulisemad aspektid, mida soovisin välja tuua oma lühikeses sissejuhatuses ja kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastan neile. suur tänu! aitäh, küsimusi härra Puusekile. palun, härra Taganeas. suur tänu, Glen Benari Ühendkuningriigist. kas kriis võiks kiirendada Ukraina ühinemist Euroopa Liiduga? jah, muidugi, sellise võimaluse andmine ukrainlastele võiks olla neile suureks abiks. nagu te teate, on me, oli meil üheksakümnendatel Lääne-Balkanil väga palju probleeme, sõda, lõhenemine kaheksa tuhat inimest mõrvati ühes, ühes paigas. Äh, nii et kohutavad sündmused ja me, hind nende eest oli väga kõrge. Euroopa Liit ei vastanud sellele ühise sõjaväe loomisega ega millegi sarnasega, aga me avasime äh, Euroopa Liidu väravad, see oli selline pehme vastus. Teil on võimalus saada Euroopa Liidu liikmeks, kui te muudate kõike oma riigis, kui te leiate need inimesed, kes mängisid sõja ajal olulist rolli ja me saadame need sõjakuritegude tribunali ette et see oli see vastus ja see tõesti ka muutis olukorda selles piirkonnas. ja olukord kümme, kaksteist, viisteist aastat tagasi on võrreldes praegusega täiesti erinev. nii et kui ukrainlastel oleks selline väljavaade saada Euroopa Liidu liikmeks, siis see võiks olla hea, kuid me teame ka, kui ma mõtlen oma riigile, siis Ukraina on umbes samal tasandil nagu minu riik oli kakskümmend viis aastat tagasi, mul on väga kahju seda öelda, võib-olla on siin keegi ka Ukrainast, aga paraku see on tõsi. ka kahekümne, kahekümne viie aasta jooksul ei ole Ukrainas sellest seisukohast midagi positiivset toimunud, ei ole toimunud reforme. ja minu riigis, kui me alustasime kakskümmend viis aastat tagasi, siis läks umbes viisteist aastat tagasi, et viia läbi muutusi, reformida, pidada läbirääkimisi, nii et ka Ukraina puhul läheb ilmselt sama palju aega, viisteist, kakskümmend aastat. kuid me peaksime äh, alustama väga tõsist arutelu selle väljavaate üle, sest see oleks suureks toeks ka meie Ukraina sõpradele. me ei tohiks sulgeda äh, ennast neile. kas äh, te olete äh, arvamusel, et peaks, et peaks jätkama majandussuhteid Venemaaga, me kuulsime Äh, siin härra äh, Simsilt, et äh, tegelikult peaks just vastupidi katkestama igasugused majandussuhted, see oleks ainuke viis, kuidas Putinile vastu astuda ja need pehmed sanktsioonid ei mõju. ma tahan öelda väga selgelt, me peaksime olema võimalikult sõltumatud, mis puudutab energiaküsimust. ja me peaksime lõpetama energia importimise niipea kui võimalik. see on äh, see põhiline küsimus suhetes Venemaaga, aga kõigi teiste ähm, sektorite puhul, kas kõiksuguste teiste riikide puhul nagu Bangladesh või Kongo või Keenia, kas, kas nende puhul me siis piirame suhteid? ei, muidugi mitte, kui keegi soovib nendega äri ajada, siis palun väga, aga lihtsalt tuleb meeles pidada, et see on väga riskantne möödunud kümne-kahekümne aasta jooksul on Euroopa Liidus võtnud maad selline tunne, et mingit riski ei ole Venemaaga, Vene-, Venemaal investeerides. nii et me peame muutma oma suhtumist Venemaasse, mitte lõpetama igasugust, igasuguseid ärisuhteid, välja arvatud muidugi energiaküsimuses sest energia sõltuvus on muidugi väga ohtlik. energia on ka relv, sarnane nagu tangid. üks mu äh, tuttav Ameerika Ühendriikidest ütles mulle, et et see, kui gaas välja lülitada, see on, et gaas on nagu uus äh, Punaarmee, et see on sama ohtlik. kui gaasiga varustamine katkestada, siis oleks seal muidugi olulised tagajärjed, aga põhimõtteliselt tuleb lihtsalt öelda, et ärisuhted Venemaaga on riskantsed, muidugi kui tahta ajada äri ükskõik millise muu riigiga äh, siis see on ju võimalik, lihtsalt tuleb silmas pidada, et see on riskantne. Venemaa on majanduslikust poliitilisest seisukohast sama stabiilne nagu näiteks Pakistan ja mitte keegi Euroopa Liidus ei ütle, et ei ole võimalik sõlmida majandussidemeid Pakistaniga või ükskõik millise teise riigiga kuid ärgem unustage, et üheksakümne kaheksandal, üheksakümne üheksandal aastal me kaotasime Venemaas, Venemaal seitsekümmend miljardit dollarit ühe aastaga. kas me oleme selle tõesti unustanud? viisteist aastat tagasi oli see kõigest. nii et kui me teav-, ähm, teadvustame endale, et tegemist on ebastabiilse riigiga, siis äh, me lihtsalt äh, lõpetame need äh, majandussuhted, investeeringud, sest see on riskantne. ja nüüd energiaküsimuses olema viimase kümne aasta jooksul võidelnud energiasõltumatuse eest, ma olen olnud energiaküsimuste parlamendikomisjonis, ma ja viiendal mail kaks tuhat kümme oli Schumanni deklaratsiooni kuuekümnes aastapäev. või täpsemalt üheksandal mail oli aastapäev ja viiendal mail alustasin mina koos Jacques Delors'iga oma tööd äh, siin ja me tegime ettepaneku Euroopa energ-, ja ühenduse loomiseks. see oli kõigest neli aastat tagasi ja me tõime välja kolm ähm, äh, kolm punkti. esiteks, ühine energiaturg. no sellega olid kõik nõus, kõik liikmesriigid. ma olin energiaühisturu raport Äh, raporti raportöör eelmisel aastal ja üheksakümmend protsenti saadikutest, isegi rohkem kui üheksakümmend protsenti, toetasid Euroopa ühist energiaturgu. teine punkt oli gaasi, nafta, võib-olla ka e-, elektri ühine Äh, sisseostmine väljaspoolt Euroopa Liitu, et me ostaksime neid energiaallikaid sisse ühiselt, mitte iga liikmesriik eraldi, sest me oleme palju tugevamad, kui me peame läbirääkimisi ühe ühtse Euroopa Liiduna, mitte iga liikmesriik eraldi. ja kolmas punkt, ühine teadustöö, et arendada välja uusi tehnoloogiaid äh, taastuvenergia tootmiseks Äh, uusi tuumaenergiatehnoloogiaid, muidugi äh, puhta, puhas söeenergia. süsi on meie kohalik energiaallikas, see on kõikjal Euroopa Liidus maapõues olemas, nii et äh, me ei ole söe kasutamise vastu, kuid me peaksime kasutama selliseid tehnoloogiaid, mis ei ole meie tervisele ohtlikud. niisiis puhtad söe kasutamise tehnoloogiad. ja see deklaratsioon oli väga lihtne ja nüüd äh, neli aastat äh, tagasi just äh, rääkisin, ühine energiaturg, samuti ühine energia ostmine ja gaasi ja nafta in, hinna indekseerimise äh, vältimine. gaasihinnad on ülemaailmses võrdluses väga madalad, nii et äh, indekseerimine ei oleks Euroopa Liidu huvides. Need olid siis meie ideed energiapoliitika suhtes ja nüüd neli aastat pärast seda deklaratsiooni kõik toimib äh, Brandon soovib sõna ja siis me lõpetaksimegi. ma vabandan, et veel kord sõna võtan, aga ma ei ole kindel, kas ma mõistan seda võrdlust äh, Venemaa, Bangladeshi ja Pakistani vahel. mitte ükski neist äh, riikidest ei ole suveräänset, ühtegi suveräänset Euroopa riiki annekteerinud äh, muidugi tuleb hinnata Venemaal investeerimise riske, aga Euroopa riigil on oluline ka poliitiline risk, mis nende investeeringutega kaasneb. ja samu ja äh, siin muidugi äh, avaldavad meie poliitilistele otsustele survet ka ettevõtted, äh, pangad, et me ei seaks ohtu nende investeeringuid ja sellepärast mina leian, et see võrdlus äh, Pakistani või Bangladeshiga päriselt ei päde, sest et äh, siin võib tekkida äh, just ka poliitiline surve, tegemist on strateegilise otsusega, mitte majandusliku otsusega. härra Kuusek. jah, muidugi, aga strateegilise äh, otsuse tulemus võib olla see, et meie ettevõtjad kaotavad palju raha. näiteks Tšaadi näide, jah muidugi, Tšaad ja Venemaa ei ole üks ja sama. me muidugi ei saa päriselt võrrelda üht maailma võimsaimat riiki Venemaad Tšaadiga, kuid mis puudutab investeeringute riski, äririski, siis vahet pole, sest et Ehm, ükskõik, kas tegemist on siis majanduskriisi või poliitiliste otsustega, meie poliitiliste otsuste tagajärjel võivad meie investorid, meie ettevõtjad kaotada suurel hulgal raha. nii et riskitase on väga sarnane. kui keegi tahab riskantset äri ajada, sest äh, on ka lootus palju raha teenida, siis äh, jah, võib ju seda teha, aga ma võrdleksingi neid riike just riski seisukohast. ja siin peaksid meie ettevõtted ise otsustama, kas nad äh, soovivad investeerida Venemaale seda arvesse võttes, see peaks olema äri äriline otsus, majanduslik otsus, me ei peaks sundima neid äh, seda, seda otsust langetama. nüüd majanduslike sanktsioonide puhul Euroopa Liidul on muidugi selge, et see võib tekitada probleeme ettevõtjatele ja muidugi ka töökohtade osas, jah, see on, on ka meile riskantne. aga energiaküsimuse puhul me peame igal juhul olema sõltumatud. kümme aastat tagasi pidasin ma oma riigi peaministrina läbirääkimisi kahe pea, ähm, peaministriga Lemarck ja Paul Rasmussen ja äh, Stuttervik ja Vandervik Norra peaministrid, kes siis vahetusid tollal. ja me rääkisime gaasijuhtmest Norrast Poolasse. jah, me allkirjastasime kokkuleppe, ärilise kokkuleppe. paraku minu riigis toimus, toimusid vabad valimised, paraku ma kaotasin valimistel, vahel seda juhtub ju poliitikas. ja minu järeltulija Äh, siis tühistas kogu selle lepingu. ja siis härra Putin, härra Schröder äh, alustasid läbirääkimisi Nord Streami gaasijuhtmele. nii et äh, nii et Saksa, Prantsuse madalmaade majandus Äh, on, äh, hakkas sõltuma sellest Nord Streami juhtmest ja seda ei oleks kunagi juhtunud, kui oleks, kui me oleksime saanud ehitada selle juhtme Norrast Poolasse. tollal ristusid kaks gaasijuhet meres nii et Äh, ei oleks olnud võimalik Venemaalt äh, Saksamaani ehitada uut äh, gaasijuhet. niisiis me peame iga sellise otsuse puhul arvesse võtma, et seal võivad olla väga pikaajalised tagajärjed. suur tänu, härra Puusek, tulemast. härra Puusek ütleb suur tänu, et mind siia kutsusite, ma näen, et, et ma oleks hea meelega seda diskussiooni edasi pidanud, aga muidugi aeg on juba üsna hiline, juba on lõunaaeg tulemas. me peame nüüd äh, siinkohal lõpetama ja kõneleja tänab äh, tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid. aga härra Pusek, võib-olla soovite meiega ühineda viiendal korrusel väikesel lõunasöögil? jah, ma saan ju ka poole, poola keeles rääkida. jah, on tõlge olemas. ma just nüüd sain aru, et ma ei olekski olnud vaja inglise keeles rääkida, et vabandan, et ei kasutanud oma emakeelt. oleksin ju saanud poola keeles rääkida. palun vabandust. härra Puusek vabandab Poola kabiini tõlkide eest. suur tänu kõigile osavõtjatele ma loodan, et see üritus oli teile informatiivne ja kasulik. saite ka kohtuda kandidaatidega ja arutada Euroopa teemasid ja nüüd kohtumegi viiendal korrusel lõunasöögiks ja loodan, et järgmised päevad on jätkuvalt huvitavad ka teile.